kallid kolleegid, palun asuge kohtadele. mõne hetke pärast alustame oma istungit. väikese hilinemisega jutumärkides Chers membres, je vous souhaite la bienvenue. austatud komitee liikmed, tere tulemast tagasi saja kolmekümne viiendale regioonide komitee istungile, nagu teate, see jätkub täna. kõigepealt suur tänu selle eest, mida te eile tegite, kui mind kohal polnud, aitäh, Marku, suurepärase debati juhtimise eest, sul on ka kogemusi selles ja see võimaldas meil vastu võtta resolutsiooni Euroopa regioonide komitee poolt Äh, uue seadusandliku perioodi kohta Euroopas. meie regioonide komitee korraldame koos maailma äh, tervishoiuorganisatsiooniga korraldame äh, üritusi, seekord Aachenis, kus ma viibisin, võin ka sellest rääkida ning äh, võin teile rääkida, kuidas saab konkreetselt mõjutada äh, elanike heaolu, kui nad asuvad äh, väljaspool oma koduriiki. meie eilne resolutsioon oli väga tähtis selleks, et ennast Euroopa Liidu institutsio-, institutsioonide seas positsioneerida nii-öelda me võtsime enne Äh, strate-, nõukogu strateegilist kava vastu oma äh, nii-öelda mustandi äh, või esialgse dokumenti ja nüüd me saadame sellega tulevikudebattide kohta välja tõsise sõnumi ja tuletame meelde, millised on meie seisukohad, mida me kinnitame üle ka järgmistel nädalatel ja kuudel lubage mul ka nüüd kasutada võimalust, et tänada südamest meie peasekretäri Jiří Puganeki, tema mandaat lõpeb kolmekümne esimese juuliga. ja täna on meil kõigil võimalus talle ehm, tänu avaldada tehtud töö eest ning soovida talle edu tema järgmistes projektides kallis Irsi, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tulite te meie komiteesse ähm, mõni aeg enne meie mandaati, mis ka hakkab varsti lõppema ja meil oli väga hea meel teiega koostööd teha. Ähm, Marku Markula tänab teid, esimene asepresident ja mina ise ka. viimase viie aasta jooksul kui teie olite meie administratsiooni eesotsas, püüti meie komiteed edasi arendada, moderniseerida, kaasajastada meie töömeetodeid ning kasvatada meie mõju ka teistes Euroopa Liidu institutsioonides ja muide, teie panus Euroopa integratsiooni oli meie juhtlõngaks äh, kogu teie töö ajal siin regioonide komitees. nüüd Teie äh, äh, karjääri muidugi mõjutas see sügav lõhe, mis oli äh, kunagi Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. Te sündisite Tšehhoslovakkias, kuid kasvasite üles Lääne-Saksamaal ja see on mõjutanud teid nii, et te olete selliseks veendunud piiriülese koostöö pooldajaks saanud Te olete osalenud meie julges projektis ja olen täiesti kindel, et teie töö jätkub, teie pühendumus samuti, isegi kui see võtab mõne teistsuguse vormi. loodame, et te täie tervise juures saate oma järgmised projektid ka ellu viia ning palun aktsepteerige ka kogu meie kollektiivi poolt eh, üht väikest kingitust. Eh, ta on väike küll, aga väga raske, see on raamat, eh, mis sisaldab Euroopa Liidu piiriregioonidest fotosid Euh, kallis Irši, enne kui ma teile sõna annan, soovin teile veel kord äh, head jätku. suur tänu, äh, kallis Karl-Heinz, austatud president, austatud äh, liikmed, kolleegid meie institutsioonis, jah, tõesti see oli väga liigutav kuulata teie sõnavõttu ja samas ka eh, julgustav. Teiega koostöö on olnud tõeline rõõm ja nagu te ütlesite, eh, minu jaoks oli ka tegemist ehm, täiesti loogilise arenguga minu karjääris ja minu eraelus. olen alati püüdnud võidelda eh, selle eest, et maailmas oleksid omavahelised äh, head suhted äh, ning äh, kui ma siin oma esmakõne pidasin, siis panin tähele, et need inimesed, kes piiriüleses kontekstis töötavad, nagu teie, nii, nii nagu Tšehhi, Baieri, äh, Slovakkia äh, kolleegid äh, teavad, ähm, mida selline koostöö tähendab ja ähm, lisaks minu praegusele tööle ja kavatsen ähm, samade põhimõtetega jätkata ja nüüd jätkan inglise keeles. kui te lubate, tahaksin teha kolm märkust, mis äh, võib-olla väärivad äh, esiletõstmist äh, ja suur tänu muidugi juhtkonnale, liikmete abile, kolleegide abile, kogu personalile, oleme me üht-teist saavutanud ja üks põhiline saavutus oli see, et me nüüd toetame teid, komitee liikmeid, teie töös. Teie olete kohtadel, piirkondades valitud usaldusliikmed ja äh, see oli nagu äh, minu motivatsiooniks, aga sellel olid veel kaks äh, alapunkti nii-öelda me tahtsime äh, nii nagu teisteski institutsioonides paremaid teenuseid luua, te olete kindlasti kuulnud One Stop Shopist, sellisest ühe akna võimalusest ja uutest kommunikatsioonikanalitest ning äh, tähtis oli see, et teil oleks operatiivne tugi, et see oleks mõtestatud, võib-olla mäletate, mõni aasta tagasi muudeti ka meie struktuure ja eksperditasandi äh, toetus pidi muutuma tugevamaks, seega äh, kõik, mis puudutas eksperte, kahekordistus. nüüd tähtis on äh, anda teile tuge, selgitades, milline on teie potentsiaal suhetes teiste äh, institutsioonidega, nõukogu, komisjoni, parlamendi, kommunikatsioonidirektoritega on nüüd koostööd tehtud, teie olete ka selles protsessis osalenud, te olete aidanud kogu Euroopa Liidus tekitada sünergiat ise, võimaldades äh, kasutada teie tööd, potentsiaali, et see Euroopa Liidu institutsioonide sõnum oleks veelgi jõulisem. no muidugi me oleme alles poolel teel, aga see on õige tee, tuleb edasi minna. tuleb äh, vaadelda ka äh, mis võiks olla institutsioonide vahelise kommunikatsioonipotentsiaal tulevikus, milliseid instrumente kasutada peale Euroopa Liidu valimisi. teine punkt, ma tahaksin tänada mitte ainult teid, härra president, liikmed, fraktsioonide esindajad, aga ka meie personali. Incredible um, level of uh, motivation. ma olen tänulik teie motivatsiooni, professionaalsuse eest. ma töötasin varem komisjonis, olen töötanud ka liikmesriigi tasandil nõukogus ja ma arvan, et mul on olemas võrdlusvõimalused, motiveeritud inimesi on igal pool, aga selles majas siin on väga kõrge motivatsiooniga töötajad ja see, äh, selle tõendiks on ka see, et esimest korda äh, korraldati ka personali rahulolu uuring ja sellest tuligi välja, et personal on väga kõrgelt motiveeritud, see on midagi, mida tuleb alal hoida tähtis on sünergia poliitilise tasandi ja personali vas-, vahel ja ma tahaksin siinkohal tänada äh, konkreetselt meie personali äh, toetuse eest ka mulle. nüüd äh, tahaksin veel lühikese kokkuvõtte teha sellest, eh, mis on möödunud. teen seda veidi isiklikumal tasandil, te rääkisite minu taustast enne, kui ma saabusin sellesse institutsiooni ja tegelikult peale tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandat aastat, kui eh, meie riiki sisse tungiti, Tšehhoslovakkiasse tungiti sisse Äh, elasin peale seda seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel aastatel raudse eesriide taga äh, ja sellest ajast on väga palju möödas, nii nagu juba alguses märgiti, oli äh, piirkondlikke ja kohalikke poliitikuid, kes vaatamata raudsele eesriidele suutsid väga olulist ära teha, näiteks Tšehhoslovakkia Vabariigis äh, ja äh, Saksamaal meil oli Karli ülikooliga partnerlus, äh, Passau ülikooliga ja väga palju toimus piiriülest koostööd. nüüd see avaldas mulle sügavat muljet, äh, ma näen, et te teete samasugust tööd erinevatel tasanditel ja see motiveerib mind ka tulevikus. arvan, et äh, minu jaoks on tähtsad kaks sõnumit, mille ma võtan kaasa siit. regioonide komitee minu nägemuses on praegu palju rohkem vajalik kui varem, kui kunagi varem, sellepärast et Vaba Euroopa Liidu kohale on äkki tekkinud meie keskkonda ohut-, ohustavad pilved, te teate neid isegi. Äh, pilved, mis ohustavad liikmesriikide solidaarsust, äh, Brexit, ähm, pilved, mis ohustavad äh, vähem arenenud regioone, meie demokraatlikke väärtusi ühiskonnas. nüüd kutsutakse teid üles veelgi rohkem kui varem ja tahaksin tsiteerida asepresident Oettingeri eh, tema hiljutisest diskussioonist meiega, kes ütles, kolleegid, olge valmis kaitsma meie demokraatlikke väärtusi rohkem kui kunagi varem. pange turvavööd kinni ja valmistuge. seega eh, meie ilm ei ole sugugi pilvitu ja sellist tausta arvestades peab ütlema, et regioonide komitee kaitseb demokraatlikke väärtusi ja eh, meie institutsiooni lähedus kodanikega on tähtsam kui kunagi varem. pean veel kord hüvasti jätma teiega ja ütlema teile eh, suur tänu kuid vaatamata sellele, et ma lahkun siit äh, äh, töölt ja Brüsselist, äh, jagan ma teie väärtusi, nagu te ütlesite, härra president, see on minu geenides juba ja viieaastase töö vaim tuleb minuga kaasa Tšehhi Vabariigi piiriülesesse konteksti, tänan Euh, suur tänu. Kavžeši, aitäh selle sõnumi eest, ähm, lisaks selle äh, sellise isiklikule küljele teie sõnavõtus äh, rääkisite ka sellest, mida kavatsete tulevikus rõhutada oma töös ning suur tänu ja palju edu teile tulevikuks! ja nüüd, kallid kolleegid, läheme oma päevakorra juurde, kus seisab, et me peame pidama arutelu Euroopa Regioonide Komitee arvamuste kohta meie komisjonid, meie administratsioon, fraktsioonid, kõik on aidanud kaasa meie strateegilisele planeerimisele parematele sihtide seadmisele koostöös teiste institutsioonidega ja eh, sellele, et meie olulised tööteemad muutuksid nähtavamaks. ja nüüd eh, tahaksin küsida, kes sõna soovib Äh, mul on mõned sõnavõtusoovid juba kirja pandud, kõik, kõigepealt äh, kolleeg Mikola Roboslavitš. Hvala äh, predsjedniče, kolegice i kolege. aitäh, president, kallid kolleegid. regioonide komitee koostas arvamuse mis puudutab siis äh, meie tulevikku äh, pärast aastat kaks tuhat kolmkümmend, meil on siin suured eesmärgid, me räägime ühtekuuluvuspoliitikast, me olime selle vastu, et me kulutame vähem ühtekuuluvuspoliitikale, põllumajanduspoliitikale ja piirkondlikule arengule siis äh, perioodide vähendamine N pluss kolmelt N pluss kahele, oli tähtis, äh, täpselt samamoodi nagu ka terve rida muid ettepanekuid. samal ajal Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku kohta. ja nüüd me saame öelda ja selle üle on meil ka hea meel, et me oleme ühel arvamusel. selle aasta märtsikuus toimus Dubrovnikus konverents äh, kohale olid kutsutud siis Kotari esindajad ja me rääkisime täpselt samast küsimusest. konverents oli kõrgetasemeline ning äh, kokku tulid siis ühtekuuluvuspoliitika sõbrad. konverentsi korraldas Horvaatia. nüüd on kõik nõukogu kätes ja ka parlamendi uue koosseisu kätes. meil ei ole võimalik seda kõike otseselt mõjutada, kuid ma arvan, et meil on võimalik veel kord öelda, et ühtekuuluvuspoliitika on üks Euroopa Liidu alustalasid, see tuleb säilitada. ja et me peame ühtekuuluvuspoliitika säilitama sellises mahus, nagu ta praegusel hetkel on välja töötatud. järgmisena saab suur tänu, järgmiseks Rene Teer. aitäh, president ma võtaksin sõna Mihhail Raispermani nimel, ta ei saa täna kahjuks siia kohale tulla. daamid ja härrad, ma arvan, et on väga hea, et toimub arutelu Euroopa Regioonide Komitee arvamuste mõjulepääsu üle. eriti kui mõtleme selle peale, et praegu peetakse läbirääkimisi ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle. meie arvamus näitab, et regioonide komitee arvamustel on suur mõju ka äh, Äh, sellele, kuidas Euroopa Parlamendis arutatakse ühtekuuluvusfondide tulevikku. praegu on meil välja töötatud ühtekuuluvuspoliitika kõikide piirkondade jaoks, regionaalne mõõde on väga tähtis ka Maaelu Arengufondis ja samamoodi on kliima muutunud tähtsaks. aga see ei tähenda seda, et töö oleks tehtud, sest on veel küsimusi, millega tuleb tegeleda. näiteks ei saa ma aru, miks me ei, äh, miks me peaksime nõustuma sellega, et äh, mida komisjon välja pakkus, nõukogu välja pakkus, et äh, äh, siin kliimadimensiooni õõnestatakse nii et siin on ja siin on veel paar punkti. nii et äh, tegelikult on meil vaja isegi tugevamaid soovitusi teha ja jätkata head tööd, aitäh. Merci beaucoup, la parole est maintenant à notre collègue Christophe Clergeau järgmisena saab sõna Christophe Clergeau. Oui, merci, monsieur le président, chers collègues. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, jätkan eelkõneleja sõnavõttu, äh, rääkides, et erinevate raportite mõju jätkub ka järgmistel kuudel ja meie töö ei ole ju äh, lõppenud, ega Euroopa Parlament ei ole veel kõiki tekste läbi hääletanud ja äh, meil on veel ees suuri tekste Euroopa äh, eelarve, ühtekuuluvuspoliitika kohta, kõige olulisem töö seisab meil alles ees, mille, ja sellega saame mõjutada ka nende tekstide ellurakendamist, koostööst äh, rap-, raportöörid eelarve teemadel jätkavad veel aasta ähm, põhiraportööridena eelarve alal ja äh, äh, selleks, et mõjutada ka Euroopa Parlamendi tööd ja erinevate sätete ellurakendamist, tänan. vaatan, et rohkem sõnavõtusoove ei ole praegu suur tänu kõigile neile, kes sõna võtsid. dokument, mis koostati, oli väga hea. Äh, siit kumab ka lootus, et ega me ei tooda raporteid prügikasti, vaid suudame mõjutada ka ühte-teist. Äh, ning eriti tuleb rõhutada seda, et et me peame jälgima, mis edasi saab meie arvamustest. nii saab ka midagi paremaks muuta, paljud meist on sellise vale arusaama ohvriks langenud, kui öeldakse, et projekt projekti põhiosa on ettevalmistustöö, aga tähtis on see, mis pärast hakkab toimuma ja kas sellel projektil on ka mingit mõju olnud. seega seda dokumenti tuleks nüüd äh, pilguga tulevikku analüüsida. ja nüüd katastroofi ohu vähendamise piiriülne mõõde on meie järgmine päevakorrapunkt, raportöör Roberto Ciambetti, palun Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. härra raportöör, sõna on teil, palun. Buongiorno a tutti. Le calamità non conoscono frontiere, quindi è necessaria. tere hommikust kõigile katastroofidel ei ole piire ja just sellepärast on väga tähtis, et tehtaks piiriülest koostööd selleks, et vältida katastroofe ja katastroofi olukorras kiiresti reageerida. kõige suuremat tähelepanu tuleb pöörata ennetamisele ja riskide vähendamisele. riskide haldamine peab olema piirkondade ülene ning äh, piiriäärsetes alades tuleb teha selles valdkonnas koostööd, sellepärast et kui toimuvad katastroofid, on vaja teha koostööd. piiriülese koostöö tõkked tuleb kõrveldada selleks, et piir, piiriäärsetel aladel oleks võimalik katastroofi olukorras koostööd teha piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused mängivad üha tähtsamat rolli piiriüleses äh, koostöös. Äh, tihti on erinevates riikides õigusandlus erinev ja seega on ka koostöö piiriregioonides raske. Äh, eriti just katastroofiolukorras ning ÜRO on palunud siin arvamuses viidata ka sellele, millega praegu ÜRO tegeleb, selleks, et äh, vähendada riske katastroofiolukordades ja valmistada siis piirkondi paremini katastroofideks ette. meil on vaja piiriülest koostööd ka riskide hindamisel me peame üheskoos äh, identifitseerima riskid, äh, neid selgitama ja siis äh, ka vastu võtma ennetavaid meetmeid. väga tähtis on vahetada teadmisi ning välja töötada ka siis meetmed katastroofiolukorraks, et mida siis ette võetakse. meil on vaja ühiseid andmepankasid selleks, et mõlemal pool piiri teataks, milliseid vahendeid on võimalik kasutada ja e, kui palju on vabatahtlikke, keda võib appi kutsuda katastroofiolukorras meil on vaja koolitusi nii noortele kui ka üliõpilastele. peame õppima senistest kogemustest selleks, et valmistada ette äh, kõrgelt kvalifitseeritud katastroofiabilisi praegusel hetkel on väga vähe kasutatud ka solidaarsuskorpuse pakutavaid võimalusi. solidaarsuskorpuse kaudu oleks võimalik ka Euroopa tasandil rohkem vabatahtlikke leida katastroofiolukordade lahendamisele. samamoodi tuleks kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rohkem informeerida vastutusest katastroofiolukorras neile tuleb anda täpset informatsiooni katastroofide haldamise kohta rohkem tuleks panustada vabatahtlikkusele riskide vältimisel. niimoodi on võimalik siis ka abisüsteeme kiiremini käivitada ja vabatahtlikke kohale toimetada katastroofi olukorras meil on vaja luua ühine vundament riskide hindamiseks Euroopa Liidus erinevad elukutsed, valdkonnad, mida võiks kasutada katastroofi valdkonnas, tuleks paremini paika panna. meil oleks vaja näiteks riskihindajaid, kelle poole saaks pöörduda katastroofiolukordades. ma tahan tänada koostöö eest NAT komisjonis, aitäh minu fraktsioonile, ECR fraktsioonile toetuse eest, aitäh Clara Garbinile, minu sekretärile ja aitäh suurepärase koostöö eest majanduskomisjoniga ning äh, ka ÜRO-ga, nimelt ÜRO riskide vähendamise ametiga. muudatusettepanekud Need puudutasid põhiliselt äärealasid ja ma olen siin teinud selle kohta ka siis kompromissettepanekuid ning ümbersõnastusi. muudatusettepanek kuus näiteks, mille tegi härra Gaetano äh, ka siin me leppisime kokku sõnastuses temaga, eh, selleks, et see paigutuks paremini eh, teksti, aitäh kõigile suurepärase koostöö eest! suur tänu ja nüüd on meil üldine arutelu, Joseph Pereni, palun. Thank you very much, Mr President, for the floor First.... aitäh sõna andmast, kõigepealt äh, palju õnne raportöörile! siin räägitakse tõelisest probleemist. mina olen pärit Slovakkiast Donau jõe äärest. Donau on suur jõgi ja vahel koos lisajõgede tõusmisega on meil suured üleujutused ja me oleme mitmeid kordi näinud, kui raske on piiri ületada erinevatel päästejõududel katastroofi olukorras. kui meie piirkond palus abi, siis keskvalitsusel läheb aega abi läbivaatamiseks ja ka naaberriikidelt abi palumiseks ja seega abi viibib. Äh, inimesed ootavad aga, aga abi palju kiiremini, just sellepärast ma toetan seda arvamust, äh, sest siin räägitakse tsiviilkaitsealal koostöö tugevdamisest ja äh, otsuste tegemise detsentraliseerimisest katastroofi olukorras. ja ma loodan, et selle arvamusega mitte ainult äh, kaubad ja tööjõud äh, ei liigu vabamalt, äh, vaid et oleks võimalik ka abi anda kiiremini eriti just Schengeni valdkonnas ja väga tähtis oleks, et näiteks tuletõrjujad ja arstid saaksid kiiresti piiri ületada. aitäh selle arvamuse eest, tegemist on tõesti tähtsa probleemiga. aitäh, järgmisena härra Jakob, palun. aitäh tahaksin veel kord välja tuua selle arvamuse tähtsuse. ka minul on otseselt kogemusi katastroofidega. minu piirkonnas seitsmekümne kuuendal aastal oli suur maavärin ja ja juba öösel Saksa ja Austria sõdurid tulid meie territooriumile meid aitama ja rikkudes samal ajal rahvusvahelist õigust, isegi kui nad tahtsid abi anda. tahtsin lihtsalt selle näite teile tuua, sest äh, tihti tekivad meil sellised probleemid tähtis on mõelda selle peale, et kohalikud omavalitsused ähm, on esimesed, kelle poole vaadatakse, kui toimub katastroof ja tõesti, spontaanne solidaarsus mängib tähtsat rolli, aga samal ajal on katastroofi olukorras siiski organiseeritud abi kõige tähtsam. abi õigesti anda on võimalik äh, ainult äh, tõesti professionaalsetel abistajatel, kes teavad täpselt, kuidas abi anda ning väga tähtis on, et Euroopa Liit tõstataks need küsimused, mis siin arvamuses on välja toodud, nimelt meil on vaja rohkem ennetustööd ning katastroofide ennetamise puhul äh, on väga tähtis tagada see, et see oleks piiriülene looduskatastroofid ähm, tekivad looduses ja seega nende jaoks riikide poliitilised piirid ei kehti. nii et äh, see puudutab pigem teatud geograafilist piirkonda ja just sellepärast on see arvamus ka väga tähtis äh, tulevaste poliitikate väljatöötamisel. aitäh, järgmisena kolleeg Plon. austatud härra president, tahaksin meie raportöörile tunnustust avaldada ja öelda, äh, et kuna meil on piiriüleste regioonide üle ka vastutus, on meie kohustus ära hoida looduskatastroofe, nende seas ka tulekahjusid. tuletan siin meelde äh, Püreneedes toimunud tulekahjusid, mis ohustasid nii Prantsusmaa kui Hispaania poolt või Katalooniat. probleem on nüüd täna selles, et äh, kuidas me suudame vabatahtlikke tuletõrjujaid mobiliseerida. Prantsusmaal mitmes departemangus on vabatahtlikud tuletõrjujad tegelikult põhitegijad just äh, selle ala professionaalide seas ja täna, kui hakatakse meie direktiive äh, rakendama, ohustab neid, nende staatust, see, et nad muudetakse palgatööliseks ja tuleb arvestada iga riigi kohalikku eripära, e, e, toetada nii e, professionaalseid kui ka vabatahtlikke tuletõrjujaid ja ei tohi nii, nagu te ise ütleksite, et meie tekstid ohustaksid meie jõudude mobiliseerimist vajaduse korral tähtis on just sellele mõelda, tänan. suur tänu ja järgmiseks Donato Tooma, palun. Grazie, president e.... aitäh, president. mina olen väikese piirkonna juht ja meil on toimunud seal nii maavärinaid kui ka metsatulekahjusid ja me peame sellistes katastroofiolukordades tavaliselt hästi kiiresti reageerima. Aadria mere teisel kaldal Balkani riikides on meie partnerid, kes meid on tihti aidanud. ja ma tahtsin ka paar mõtet sekka öelda. kõigepealt palju õnne Äh, kolleeg Tšambetile, sellepärast et tegemist on väga tähtsa arvamusega. siin on tõesti konkreetselt ja operatiivselt välja toodud ettepanekuid, öeldakse, et tuleb kiiresti reageerida katastroofi olukorras, aga samal ajal tuleb ka teada, millised on reeglid, on väga tähtis teada, kes mida millises olukorras teeb. ma olen nõus selle lähenemisega, et äh, me peame tõkestama, äh, et me peame ära kaotama tõkked piiriüleselt koostöölt katastroofiolukorras ning tõesti, sellepärast olen ka väga tänulik selle arvamuse eest. suur tänu, rohkem sõnavõtusoove ei ole, nüüd saab sõna raportöör, palun. Eh, jah, aitäh selle arvamuse koostamisel oli mul väga palju abi sellest, et äh, mul oli võimalik rääkida kolleegidega äh, suurepärastest äh, näidetest. näiteks Sloveenia ja Puulia piirkonna vaheline koostöö on tõesti väga suurepärane näide. Äh, meil on piirkondi, kus tehakse suurepäraselt koostööd, aga on ka teisi piirkondi, kus ei teata, mis toimub teisel pool piiri, isegi kui piir on kõigest kaks, kolm kilomeetrit eemal. et me peame hoolitsema selle eest, et tehakse rohkem koostööd kolleeg Plank ma võin teid rahustada, eesmärgiks ei ole see, et me hakkame siin äh, Äh, vabatahtlikega asendama elukutselisi päästjaid, kuid äh, hädaolukorras, katastroofi olukorras on vabakutselistest väga palju, äh, vabatahtlikest väga palju abi ja kui neid ei ole, siis on olukorda väga raske lahendada, nii et me ei tohiks ka mitte midagi teha selleks, et probleeme tekitada vabatahtlike kaasamisel, otse vastupidi, neid tuleb välja koolitada, et toimuksid näiteks ka ühisharjutused äh, selleks, et teada, mida katastroofiolukorras ette võtta. vabatahtlikel on väga tähtis äh, staatus ja nad kaasatakse ainult katastroofiolukorras. Äh, nad ei tööta igapäevaselt päästjatena me ei taha siin hakata tõesti elukutselisi päästjaid ja vabatahtlikke omavahel ühte patta panema. elukutselised päästjad äh, tuleb kaasata nagunii ja vabatahtlikud on lihtsalt abijõududeks, aitäh! suur aitäh ja nüüd siis on meil ees hääletamine. hakkame hääletama tehtud muudatusettepanekuid, alustame esimesest, kes on poolt vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks raportööril, mis asendab esialgset kahte, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm raportöörilt asendab esialgse kolmanda, aga siin on ka kompromiss ja see on suuline kompromiss, see on nüüd ekraanil. kes poolt kes vastu, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. muudatusettepanek viis raportöörilt, kes poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes poolt, vastu, vastu võetud muudatusettepanek seitse, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, vastu võetud. ja muudatusettepanek üksteist, kes poolt, kes vastu vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, kes on selle arvamuse poolt, kes on vastu, kes erapooletud, arvamus on üksmeelselt vastu võetud, palju õnne raportöörile! nüüd läheme edasi. järgmine raport puudutab uut Euroopa tegevuskava meretööstuse arengu kiirendamiseks, raportöör Christophe Clergeau. kutsun teid siia ette ja annan oma töö üle nüüd äh, härra Markulale, sest ma lähen voliniku vastu võtma, palun. okei okay, uh,, ladies and gentlemen. hästi, daamid ja härrad, liigume edasi. näen, et äh, raportöör Christophe Clergeon on juba siin ja on valmis tutvustama oma arvamust, palun. Merci, monsieur le president. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. pean eelkõige tänu avaldama kõikidele komitee liikmetele, kes muudatusettepanekuid tegid ning sellega rikastasid raportit äh, suur tänu ka minu eksperdile. mõne kuu pärast asub tööle uus komisjon ja seetõttu äh, on väga tähtis uus teekaart, meie ees seisab äh, palju tööd, äh, merenduse teema, mis on uues nõukogu strateegilisest kavast täiesti puudu. ja seetõttu Äh, pannakse uus komisjon proovile, nimelt kas neil on piisavalt tahet meretööstuse võtmiseks prioriteetsete teemade sekka, teiseks, kas komisjoni kõne on usaldusväärne, kui räägitakse uuest tööstuspoliitikast, kui tõesti, siis tuleb ka meretööstusele uus Euroopa teekaart anda, mis on konkreetne, operatiivne eh, ja ulatub kahe tuhande kolmekümnenda aastani. eile äh, nägime siin diskussioonides, et äh, meie sektoris tuleb olemasolevaid äh, instrumente kasutada, kuid äh, kui uusi instrumente on vaja, siis küsitakse meilt, äh, millised siis neist on hädavajalikud sellises olukorras tuleb meil hakata nüüd meretööstusega tegelema, kus osa sellest on peaaegu juba kadumas. juba praegusest hetkest alates tuleb ette näha instrumendid, mis arvestavad meretööstuse spetsiifikaga just finantsvaldkonnas. nüüd äh, tuleb ka eurooplaste teadvusse tõsta äh, meie äh, Äh, tööstuspoliitika, vajadus, mis kaitseks meie töökohti ja äh, looks Euroopast juhtpositsioonile asuva tööstusperekonna. me peame äh, meretööstust arendama selleks, et kliimat kaitsta, et CO2 heiteid vähendada, et taastusenergiat toetada, et vältida plastiku sattumist merre me peame samuti äh, toetama ähm, noorte tulekut meretööstusesse, eriti rannikukogukondades äh, jätkusuutliku äh, ranniku arengukava kaudu tähtis on ökosüsteeme toetada vastavate pädevustega meretööstuse valdkonnas ja teeme ettepaneku, European SeaTech võrgustiku loomiseks, et alt üles meetmeid võtta ja arendada regioonidevahelist koostööd. kallid kolleegid, mõnda võib-olla üllatab muudatusettepanekute arv, eriti need, mida ma ise tegin, aga see oli vajalik selleks, et jätkuvalt erinevate sidusrühmade seisukohti arvestada, teades, et nad komisjon äh, Ehm, tegelikult ehm, juba neli kuud tagasi mm, lõpetas töö sellega. nüüd ehm, muud, väga palju muudatusettepanekuid rõhutasid investeeringuid traditsioonilisse tegevusse, vesiviljelusse, kalapüüki, ma toetan seda, sinine biomajandus on väga tähtis, see on kõige olulisem sektor homsel päeval ja juba praegu on ta tähtsal kohal. nüüd muudatusettepanekud rõhutasid ka eh, spetsiifilist meretööstuse lähenemist eh, ultraperifeersetes piirkondades olen sellekohased ettepanekud ise teinud ja hea meelega ootan teie märkusi, loodan, et te usaldate mind ning töötate kui meeskond selle arvamuse edasiarendamiseks, sest see hõlmab erinevaid Euroopa Liidu poliitikaid, puudutab erinevaid ühiseid väljakutseid, mis seisavad nii meie komisjonide kui ka meie liikmesriikide rannikupiirkondade ees, tänan. Right uh,, thank you. suur tänu selle ülevaate eest kas keegi soovib võtta sõna, palun jah, sealt tagantpoolt äh,. Herr president, kära ledamöter äh,, när det gäller ändringsförslag num-. aitäh. muudatusettepanek kuusteist on see, millest mina tahaksin rääkida. Rootsi delegatsioon hääletab selle muudatusettepaneku vastu, kuna kui tuuakse välja konkreetsed piirkonnad, siis tahes-tahtmata jäetakse teised piirkonnad välja see teeb muret eh, eriti just Poola, Soome ja Läänemere äärsete riikide kolleegidele. Balti riigid näiteks vajavad väga konkreetset lähenemist selles kontekstis ja selle tõttu hääletamegi me selle muudatusettepaneku vastu, kuna siin eiratakse midagi, mis on meile väga tähtis, nimelt see, mis puudutab Läänemere äärsete riikide keskkonda aitäh, kui ma sain õigesti aru, siis rääkisite kuueteistkümnendast, kuueteistkümnes ettepanek on nüüd tagasi võetud ja fraktsioonid räägivad seda läbi, seda, selle vastu ei pea te enam hääletama. ning see, mida rääkisid Rootsi, Soome ja teised äh, hu-, huvitatud riigid, nende huvides räägimegi uuesti seda muudatusettepanekut läbi. kas keegi veel soovib sõna? kui ei, siis äh, läheme hääletamise juurde alustame esimese ettepanekuga raportöörilt üks R, kes on poolt. aitäh, kes on vastu? enamus on poolt, vastu võetud. esimene ettepanek langeb ära. siis teen ettepaneku hääletada kaks ja kolm korraga, kes on plokkhääletuse poolt, kaks ja kolm, kes on selle vastu ettepanekud on heaks kiidetud. ettepanek neli, raportöör toetab seda, see ongi tema enda ettepanek, kes on selle poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud. muudatusettepanek viis, raportöör on vastu, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? enamus on vastu, tagasi lükatud. hääletame plokis kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kes on poolt, palun hääletage aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud. liigume edasi, kümnes muudatusettepanek, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? mõned on vastu, enamus on poolt, vastu võetud. raportööri muudatusettepanek üksteist R, kes on poolt? raportöör soovib selgitada, palun tahaksin lihtsalt äh, rääkida sellest äh, rahvusvahelist kaubandust puudutavast muudatusettepanekust. komisjonis saime kokkuleppele äh, Äh, kolleegi muudatusettepanekuga, nimelt äh, Euroopa peab kaitsma ennast ebaausa konkurentsi vastu ja samaaegselt valima äh, vabakaubanduslepingud, mis on mitmepoolsed, siis kui need on kasulikud ja tõhusad. üks meie Kreeka kolleeg tegi muudatusettepaneku tugeva meretööstuse teenuste liberaliseerumise kohta, aga see on vastuolus sellega, mida me Maltalt kuuleme, seega mitte ainult töö tööstusest rääkida, vaid ka töönustest rääkida ning äh, poliitikast samuti ja me saime kokkuleppele oma komisjonis. hästi, suur tänu selle selgituse eest, raportööri muudatusettepanek üksteist R hõlmab ettepanekuid üksteist, kaksteist ja kolmteist ning kui raportööri muudatus heaks kiidetakse, langevad need ära, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? peame seda elektrooniliselt kontrollima. kas saame hääletamise lõpetada? veel mitte okei okay,, now we can close. hästi, hääletus on lõppenud. enamus on poolt, muudatus on vastu võetud, üksteist, kaksteist ja kolmteist langevad seega ära. teen ettepaneku hääletada neljateistkümnendat, viieteistkümnendat koos, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, vastu võetud. liigume edasi, kuusteist on tagasi võetud selle, seda me hääletama ei pea, edasi seitseteist, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, vastu võetud number kaheksateist, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, üheksateist R, raportööri muudatusettepanek, kes on poolt palun hääletage. kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud. üheksateist langeb ära, muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, heaks kiidetud. kakskümmend üks, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? mõned on vastu, enamus on poolt. liigume edasi kakskümmend kaks R raportööri muudatusettepanek, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? aitäh. vastu võetud, kakskümmend kaks langeb ära. kakskümmend kolm, raportöör on selle vastu, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? enamus on vastu, tagasi lükatud siis teen ettepaneku hääletada plokis äh, ettepanekuid kakskümmend neli kuni kolmkümmend üks. plokk, hääletame plokis, kes on poolt, palun hääletage, aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, kõik on vastu võetud. liigume edasi, kolmkümmend kaks. kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, vastu võetud. raportööri muudatusettepanek kolmkümmend kolm R, kolmkümmend kolm ja kolmkümmend neli muudatused, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? mõned on vastu, enamus on poolt, seega on see vastu võetud ja kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli langevad ära. kolmkümmend viis, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu vastu võetud. Äh, hääletame jälle plokis kolmkümmend kuus kuni nelikümmend kaks, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu. kõik on vastu võetud. liigume edasi, raportööri ettepanek nelikümmend kolm R. kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, vastu võetud kolm, nelikümmend kolm langeb ära. nelikümmend neli R, raportööri muudatusettepanek, kes on selle poolt? aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, vastu võetud. nelikümmend neli ja nelikümmend viis langevad ära. raportööri muudatusettepanek nelikümmend kuus R, kes on selle poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? keegi ei ole vastu, vastu võetud. nelikümmend kuus ja nelikümmend seitse langevad ära ja ongi kõik. kõik muudatused on hääletatud, nüüd lõpphääletus äh, arvamuse kohta muudetud kujul, kes on selle poolt? aitäh, kes on vastu? üks. erapooletud, üks, kaks suure enamusega on arvamus seega heaks kiidetud, palju õnne, härra raportöör! Right, let's take the next topic. hästi, võtame ette järgmise arvamuse. mitmetasandiline valitsemine ja valitsus, äh, valdkondadevaheline koostöö võitluses energia ostuvõimetusega. mul on hea meel äh, näha siin Kata Tütot. palun tutvustame arvamust aitäh mulle sõna andmast, äh, saan aru, et pean äh, kõne eest kinni pidama, mul on väga hea meel sellel võimalusel, me räägime sageli energiasiirdest ja üleminekust, aga väga vähe räägime me sellest, kes maksab kinni selle siirde. üle viiekümne miljoni Euroopa kodaniku on igal talvel raskustes äh, elektri- ja küttearvete maksmisega enam kui ka kaheksakümmend miljonit eurooplast elavad niisketes elamiseks kõlbmatutes kodudes, mis ei ole piisavalt soojustatud, kuid äh, minu eesmärk siin arvamuses oli juhtida tähelepanu sellele, mida teie saate kohaliku tasandi esindajatena, linnapeade, omavalitsusjuhtidena teha me näeme, et valitsused reageerivad väga, väga aeglaselt Eh, energia ostuvõimetuse probleemiga, meil ei ole isegi siduvat eh, definitsiooni sellele mõistele. mida siis kohaliku tasandi esindajad teha saavad? meie saame palju paremini need eh, haavatavad inimesed ära tunda, me teame täpselt, kes nad on ning mida me siis tegema peame, me peame aru saama, et see ei ole ainult sotsiaalne küsimus, see mida me täna näeme, kolm peamist põhjust, madalad sissetulekud, kõrged eh, energiahinnad ning eh, majapidamiste kehv eh, olukord, nad on soojustamata energia ostuvõimetus seega ei ole ainult äh, sotsiaalne probleem, vaid see on ka keskkonnaprobleem. inimesed põletavad äh, kodudes rämpsu selleks, et äh, sooja saada, see on tervise küsimus, energia küsimus, lisaks sellele, et see on sotsiaalne küsimus, seega on kohalikul tasandil vaja leida terviklik lahendus ma tean, et enamus teist äh, on äh, tuttavad linnapeade paktiga, see on äh, linnapeade ettevõtmine, nad on pühendunud pühe, oma töös kliimaeesmärkide täitmisele ning nüüd on kolmandaks sambaks just energia ostuvõimetuse küsimus. Teie kohaliku tasandi esindajatena äh, kui teie soovite liituda paktiga, kui te soovite võidelda energia ostuvõimetuse vastu, jagada oma kogemusi või õppida teistelt linnadelt, siis palun liituge linnapeade paktiga. Nad aitavad teil selle küsimuse, probleemi lahendamisega alustada, leida õiged vastused, head meetodid, kuidas võidelda energia ostuvõimetusega, kuidas inimesi aidata ning palun kasutage ka energiaostuvõimetuse vaatluskeskust, nemad äh, saavad teile anda andmeid, äh, mis aitavad teid teile, teie töös. juhiksingi teie tähelepanu sellele, et teil on teatavad kohustused selles valdkonnas, te peate inimesi aitama Te peate aitama kõigi, kõiki kodanikke, et nad saaksid elada tervislikes tingimustes, et nende kodud oleks soojad. ja teie peaksite ka võtma vastutuse energiaküsimuste eest. suur tänu teie tähelepanu eest, suur tänu kõigi muudatusettepanekute eest. aitäh ning suur tänu, et meenutasid meile seda, et me saame kõik väga palju ära teha, me oleme võtnud teatud kohustusi. kas keegi soovib sõna, jah, palun aitäh, president! aitäh proua Tütole selle arvamuse eest. tõesti, kohalike omavalitsustel on ka roll selles küsimuses ja me peame hakkama seda rolli täitma ning ma leian, et selles arvamuses tuuakse ka väga hästi välja kolm kõige tähtsamat küsimust, energiavaesus, kõrged energiahinnad ja madalad sissetulekud. Need on küsimused, milles me peame midagi ette võtma, eriti just hoonete soojustamise osas. hoonete soojustamine on ülitähtis, on tähtis, et me saaksime eh, hooneid ümber ehitada selleks, et energiat kokku hoida. see on midagi, mida on võimalik võimalik ka lühiajaliselt teha ja kohalikud omavalitsused saavad seda väga hästi teha ja ma tõesti tahan liituda selle üleskutsega, aitäh uh,. Next is Mr Kabor. härra Kabor, palun. aitäh. ka mina tahan tähelepanu juhtida ühele probleemile igal jõukal inimesel on elutoas kamin, nende jaoks on see luksusese, aga vaeste jaoks äh, on vahel võimalik äh, kodu kütta ainult väikese küttekolde abil ja sageli ei kasutata selleks isegi mitte puu, puid, vaid äh, prügi. seetõttu on ka õhukvaliteet palju hullem just väikestes külades kui suurtes linnades meil on vaja kasutusele võtta uuemad tehnoloogiad, et aidata neid, kes kannatavad energia ostuvõimetuse käes. see aga tekitab teise probleemi. nimelt, kui kasutatakse puitu elektri tootmiseks, siis ei ole piisavalt äh, puid, mida väikesemates külades saaks põletada ja neid inimesi tuleb kuidagi toetada. aitäh, härra Karajanis järgmisena! aitäh, president, tegemist on suurepärase arvamusega kolleeg Tüttelt. me räägime energiavaesusest ja ka äh, sellest, et see tuleneb sotsiaalsest ebavõrdsusest. meil on vaeseid ja rikkaid. rikkad saastavad oma suurte majade, suurte autode ja suurte basseinidega keskkonda ning vaesed kannatavad selle all. Neil ei ole võimalik isegi mitte oma hooneid korralikult kütta või soojustada, neil ei ole isegi mitte küttepuid. nii et me peame keskenduma just sellele vaesusele ning peame samal ajal ka nii laste kui ka täiskasvanute puhul rohkem tegema teavitustööd selleks, et kliimakaitse on tähtis meie kõigi jaoks. aitäh, saame jätkata hääletamisega. alustame muudatusettepanekust üks, kes on poolt, palun hääletage. kes on vastu? keegi ei ole vastu, vastu võetud. raportööri muudatus kaks R, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu? keegi pole vastu, vastu võetud, number kaks langeb ära, hääletame plokis kolm, neli, viis, kuus ja seitse, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu, keegi pole vastu, kõik on heaks kiidetud, raportööri muudatusettepanek kaheksa R, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu, üks, vastu võetud, üheksas, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu mõned on vastu. kümnes, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, vastu. keegi pole vastu, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, palun hääletage. aitäh, kes on vastu. keegi pole vastu, vastu võetud. ning lõpphääletus, arvamus tervikuna muudetud kujul, kes on poolt, palun hääletage aitäh, kes on vastu? keegi pole vastu, erapooletud? ei, ühehäälselt heaks kiidetud. palju õnne, proua raportöör. See again. okei äh, okay,, komisjonär Kanete ja hästi, volinik Kanete ja Karl-Heinz Lamberts jõuavad mõne hetke pärast siia, teeme pisikese pausi ja jätkab juba Karl-Heinz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

austatud volinik, kõigepealt sooviksin teid tänada südamest selle eest, et te jälle tulite meie juurde. Te olete viia, viimase aasta jooksul meiega head koostööd teinud ja alati olnud regioonide komiteele saadaval eh, selleks, et arvamusi vahetada erinevatel teemadel, mis puudutavad kliimat, kliimat ja Euroopa Liidu energiapoliitikat. meil on hea meel teid täna taas vastu võtta, selleks, et kokkuvõte teha intensiivsest tööst viimase viie aasta jooksul ning äh, rääkida sellest, äh, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja Komisjoni uut mandaati ning samuti ka regioonide komitee uut mandaati Läinud nädalal avaldas Euroopa Komisjon liikmesriikide energia- ja kliimakavade hindamise ja liikmesriikidele öeldi selgelt, et nad peavad oma ambitsioone kõrgemale tõstma, seega meil on veel väga palju teha selleks, et oma kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkideni jõuda ja selleks, et sillutada teed pikaajalise eesmärgi saavutamiseks kliimaneutraalsuses. nüüd äh, dialoogi tuleb kõikide võimutasandite ja kodanike vahel ning sidusrühmade vahel pidada. Euroopa Liit äh, soovib Pariisi kokkuleppe ellu viia ning äh, seal seatud eesmärkideni jõuda läbirääkimised enne järgmist COP-i äh, äh, kestavad, nad praegu toimuvad need Bonnis ning äh, loomulikult äh, räägime ka COP kahekümne viiest. Euroopa Liit tahab oma ülesannete kõrgusele jääda, aga mitte ainult, tahame ka äh, eeskuju näidata kliimaneutraalsuse ja materjalide taaskasutuse teemal, mida meie regioonide komitee on juba pikka aega toetanud. Need ambitsioonid tuleb nüüd uuesti esile tõsta ja eh, toetame teie plaane selles valdkonnas. meie linnad, eh, meie külad tunnevad kliimamuutuste mõju iga päev ning äh, nende tööd võib näiteks väärtustada linnapeade pakti kaudu, see on algatus, äh, mis äh, väärib laiendamist ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta perspektiivis tähtis on, mida nõuavad meie kodanikud ja ettevõtjad, nad soovivad järjest rohkem jätkusuutlikku Euroopat ja seetõttu peab olema meil ambitsioonikas õigusloomekava, mis arvestab praktikat, aga ka kohtade spetsiifikat ning erinevaid haava, haavatavaid olukordi tähtis on kliimategevuskava elluviimine ja sellepärast tahamegi kõikidest nendest teemadest täna kõnelda teiega, härra volinik, palun, sõna on teil. Dear Mr President Lambert. austatud president Lamberts, raportöörid, kolleegid, tahan teid südamest tänada selle eest, et te kutsusite mind täna siia, et te jätkuvalt tegelete kliimateemaga kui me nüüd komisjoni mandaadi lõpule läheneme, tunneme, et käes on otsustav ajahetk, vajadus kliimateemat käsitleda ei ole kunagi olnud nii pakiline kui praegu. Euroopa kodanikud tunnistavad, et meie ees on suur väljakutse. hiljutised kliimaprotestid on andnud selge signaali selleks, et äh, me peame äh, tegutsema äh, ja vastama kodanike soovidele ja selles kontekstis on regioonide komitee töö eluliselt tähtis piirkondade ja kohalike äh, institutsioonide äh, töötajad, kes on kodanikele kõige lähemal, saavad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele äh, väga oluline näide kohaliku tasandi tööst on linnapeade pakt. selline algatus ühendab ühiste põhimõtete ja väärtuste alusel erinevaid piirkondi eh, võitluses kliimamuutuste vastu linnapeade pakt on oluliselt kaasa aidanud meie kliimaõigustiku väljatöötamisel, nende kavade väljatöötamisel, kuidas kohaneda kliimamuutustega linnad, provintsid, piirkonnad, keskkonnaagentuurid, üle üheksa tuhande linna on täna juba e, heitmete vähendamise eesmärgid vastu võtnud ja võtnud kohustused ka ellu viia e, kohandamiskavad ja ma julgustaksin kõiki regioone ja linnu ühinema selle algatusega see kindlasti ei ole üllatus teie jaoks, äh, väärib määr-, märkimist ka see, äh, kui palju on juba kohtadel ära tehtud ja kui entusiastlikult on tehtud seda, paljudel piirkondadel on juba oma kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgid, äh, nii nagu ka liikmesriikide valitsustel. Sibiu tippkohtumisel maikuus, maikuus pöördusi, pöördusid äh, liikmesriikide ja naaberriikide kodanikud Euroopa Liidu juhtkonna poole võtta äh, kiireloomulisi meetmeid kliimamuutuste peatamiseks. tähtis on innovatsioonikeskuste loomine, äh, kulutulu tõhusate lahenduste leidmine selleks, et kliimamuutuste vastu astuda ja teisest küljest linnades on suur äh, elanike kontsentratsioon ja see toob ka kaasa riskide äh, koondumise tuleb arvestada sotsiaalse haavatavusega, riskide kaardistamine, äh, kliimameetmete integreerimine linnaplaneerimisse on väga tähtsal kohal. selles kontekstis tahaksin nimetada, et me oleme alustanud ka juba erinevate algatustega, näiteks seos energia ostuvõimu, võimetusega äh, ja äh, CO2 sidujatega, tähtis on jagada kogemusi äh, ja teha seda palju tõhusamalt. sel moel on võimalik lisaväärtust luua Euroopa Liidus ja tagada see, et kedagi ei jäeta maha ja kliimameetmed tegelikult ei puuduta ainult suuri linnu. Nad Äh, on olulised ka maapiirkondades, kõik, kõigis piirkondades, ka maapiirkonnad saavad kaasa aidata kliimameetmete elluviimisele. komisjon on kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärgid seadnud ja need näevad ette kõikide sektorite, kõikide tasandite koostööd me peame energia ülemineku kiirelt läbi viima, eh, looma uue maakasutussüsteemi, taastuvenergia kasutussüsteemi, selleks, et jõuda säästliku energia eesmärkideni. kliimamuutuste leevendamise meetmed ei tähenda ainult väljakutsetele vastamist, see tähendab ka äh, võimalusi, võimalusi meie kodanikele, uusi äh, töökohti, paremat elatustaset, puhtamat õhku seda on tunnistatud ka Pariisi kokkuleppes kõik soovivad ju tõhustada jõupingutusi, et äh, olla vastupidavamad, tugevamad ning teha paremini koostööd. tahan öelda, et Euroopa Liidu tasandi meetmed peavad vastama meie kohustustele vähendada kasvuhoonegaase ning äh, anda jätkusuutlikult taskukohast energiat linnadele me oleme loonud äh, seaduslikult siduva raamistiku vastavalt Pariisi kohustustele, oleme kahe tuhande kolmekümnenda aasta ta kasvuhoonegaaside eesmärgid vastu võtnud, taastuvenergia eesmärgid ja e, me oleme ka täiesti unikaalse energia kliima juhtimise süsteemi loonud. see tagab selle, et Euroopa Liit ja liikmesriigid saavad üheskoos kollektiivselt planeerida oma tegevust ning jõuda kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkideni ning jõuda kliimaneutraalsuseni, mis on kulutõhus see eeldab muidugi investeeringuid. osana sellest protsessist peavad liikmesriigid integreeritud energia- ja kliimakavad välja töötama aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kolmkümmend, selleks et tõesti äh, seatud eesmärkideni jõuda. kõik liikmesriigid on oma esimesed sellised kavad juba esitanud aasta alguses ehm, komisjon on neid kliimaenergia plaane hinnanud ja see on oluline samm selleks, et Euroopa Liit tõesti kohtadel aitaks kaasa eesmärkide saavutamiseni. üldine hinnang oli positiivne, kuigi on võimalust äh, parandada üht-teist ja selleks on antud ka komisjoni poolt soovitusi kuhu me siis oleme jõudnud? hea uudis on see, üldine kasvuhoonegaaside kogus on Euroopa Liidus äh, juba hinnanguliselt kooskõlas äh, vastavalt äh, eesmärkidega, mis võeti vastu tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal, aga ähm, me ei ole päris kooskõlas heitkauband-, heitmekaubanduse süsteemiga, pigem oleme täitnud oma eesmärke kolmekümne protsendi ulatuses ja peab ütlema, et siin on väga suur lõhe meie seatud eesmärkide ja praeguste saavutuste vahel, kolmkümmend kaks protsenti energia sa-, tarbimises, energiatõhusus kolmkümmend kaks koma viis protsenti, taastuvenergia lõhe võib-olla ei ole nii suur, üks koma kuus protsenti, energiatõhususe puhul on aga lõhe saavutuste eesmärk eesmärkide vahel tohutu, sellepärast tuleb nüüd jõupingutusi suurendada. liikmesriikidel on veel kuus kuud aega selleks, et äh, äh, riiklikke eesmärke kõrgemale tõsta või seada. liikmesriigid peavad aasta lõpuks oma plaanid valmis saama ja viimistlema, nad peavad tagama selle, et kodanikel oleks ka võimalus osaleda nende plaanide viimistlemises me ei taha oma äh, latti madalamale lasta, tahame järgmise kümne aasta jooksul tõesti ambitsioonikad kavad ellu viia ja komisjon tahab paralleelselt tagama sel-, tagada selle, et kõik ühiskonnakihid oleksid kaasatud selleks, et tekiks liikmesriigi, kodaniku ja Euroopa ülese tasandi sünergia. ja nüüd, mis edasi peale kahe tuhande kolmekümnendat aastat? komisjon võttis vastu strateegilise visiooni eelmisel aastal, mis puudutab Äh, kliimapoliitikat, Euroopa Liidu kliimaenergiapoliitika äh, raamistab nüüd selle, mida tuleks teha, et Pariisi kokkulepet ellu viia, see on üleskutse kõikidele Euroopa institutsioonidele, liikmesriikide parlamentidele, ärisektorile, vabaühendustele, linnadele, eh, kohalikele kogukondadele, eriti noortele, selleks, et osaleda eh, ja kaasa lüüa selles plaanis, kaasates rahvusvahelisi partnereid. ja eelmisel nädalal arutati nõukogus komisjoni ettepanekut eh, pikaajaliste äh, kliimaeesmärkide küsimuses, vähendada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks kasvuhoonegaase ja saavutada kliimaneutraalsus. neli liikmesriiki palusid äh, järelemõtlemise aega ning äh, see küsimus võetakse järgmistel koosolekutel jälle päevakorda. Äh, samas on näha äh, edasiminekut, tähtis on, et me seisaksime oma ülesannete kõrgusel, oleme väga lähedal oma eesmärkidele ja äh, meie meetmed on õiged, liikmes-, komisjon novembris võttis vastu uue strateegia, sellega öeldi selgelt, et meil on vaja demokraatlikku debatti selleks, et arutada läbi meie ees seisvad küsimused. selleks on vaja jõupingutusi teha, selleks on vaja aega võtta, debatt toimub kogu Euroopas ja meil on hea meel, et liikmesriigid on sellesse kaasatud. meid ei üllata sugugi see, et et osa liikmesriike tõesti tunneb, et on vaja veel arutlusaega Äh, see on positiivne ja lõpuks äh, nõukogu peab keskenduma sellele, kuidas saavutada eesmärke, millised on äh, need tingimused, mis aitavad saavutada kliimaneutraalsuse ning samas tagada majandusedu ning ühiskonna heaolu. Äh, muidugi me soovime edu, aga kuidas mobiliseerida oma jõud kiirelt ja efektiivselt, kuidas motiveerida osapooli, äh, see on küsimus, mida peab nõukogus areta, arutama ja selleks on vaja natukene aega ning samuti äh, tuleb komisjonil välja töötada tingimused, mis võimaldavad kulutõhusalt üle minna nullemissioonide energi-, ühiskonnale. komisjon on astunud mitu sammu lähenemale kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidele, nii nagu ka Pariisi kokkuleppes sooviti. rahvusvahelisel tasandil on poliitiline fookus muutunud Äh, ja ähm, liikmes, äh, riigid on muidugi äh, seadnud oma eesmärgid, praegu kohtuvad Euroopa Liidu läbirääkijad Bonnis rahvusvahelise kliimakonventsiooni raames selleks, et uued suunised välja töötada Pariisi eesmärkide saavutamiseks otsustav ajahetk rahvusvahelisel tasandil on ka rahvusvaheline kliima tippkohtumine, mille kutsub kokku ÜRO peasekretär septembris. see äh, kutsutakse kokku selleks, et tõhustada kõikide valitsuste, regioonide ja äh, ka ähm, riikide vaheliste organite tegevust äh, meil on unikaalne olukord mitte ainult oma territooriumil äh, meetmete võtmiseks, aga selleks ka, et näidata teistele eeskuju. Euroopa Liit äh, toetab jätkuvalt äh, rahastamisega Euroopa Liidu linne kakskümmend protsenti rahastamisest läheb kliimaeesmärkide saavutamisele, üle poole Regionaalarengu fondist kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani üle saja miljardi on investeeritud linnadesse. me tunnistame ka vajadust äh, jätkata oma tegevust äh, ning jätkuvalt finantstuge pakkuda ka järgmise finantsraamistiku raames. kakskümmend viis protsenti järgmisest äh, eelarvest peab minema kliimameetmeteks, äh, võrreldes siis praeguse kahekümne protsendiga, see tähendab, et kulutusi tehakse kolmesaja kahekümne miljardi ulatuses läbi erinevate programmide, põl-, põllumajandus, infrastruktuur, ühtekuuluvus äh, üle kogu Euroopa Liidu. nüüd horisont Äh, kaks tuhat kakskümmend äh, sisaldab ka kliimaeesmärke, viiskümmend miljonit on kliimaenergia mobiilsuse jaoks eraldatud, äh, Horisont Euroopa on pühendatud linnade olukorra parandamisele jällegi viis kuni kümme miljardit eurot kliimaeesmärkide saavutamiseks ning kolmkümmend protsenti läheb ka äh, InvestEU-le ähm, kliimaeesmärkide saavutamiseks ja nüüd New Life programm, viis miljardit eurot äh, on suunatud selleks, et era- ja avaliku sektori te-, äh, osapooli ühendada, tegutsedes kliimamuutuste nimel. tähtis on, et äh, luuakse palju paremaid rahastamisvõimalusi linnadele, et nad saa-, suudaksid kohaneda kliimamuutustega. ja lõpuks tahaksin teid tunnustada selle töö eest, mis te olete teinud, teie mõtted, teie ettepanekud on äh, väga kasulikud selleks, et meie töö muutuks veelgi tõhusamaks, äh, sotsiaalse, majanduse, geograafilise eripära arvestamine on tänuväärne teie töös. tahaksin veel kord teid tänada teie olulise panuse eest ja mida te jätkuvalt teete selles olulises töös, tänan. suur aitäh, härra volinik, selle konkreetse, selle põhjaliku ülevaate eest kuuleme nüüd, mis meie liikmetel on öelda. Äh, praeguseks olen juba sõnavõtusoovide nimetelu, äh, loetelu äh, sulgenud, sest meil on piiratud kõneaeg, seega pidage ka üks, eraldi üksikuna kõneajast kinni. kõigepealt annan sõna härra Rivanile tisztelt Kanyete biztos úr, köszönjük, hogy eljött hozzánk helyi és regionális. aitäh, volinik, suur tänu täna siia tulemast ja meile sellest küsim-, tähtsast küsimusest rääkimast. omaalgatuslik raport, mille ma koostasin oma fraktsiooni nimel, integreeritud energiasüsteemide kohta on see, millest tahaksin täna rääkida. ka mina olen pärit sellisest piirkonnast, kus on paika pandud omad kliima- ja energiaeesmärgid. kõigepealt palju õnne teile ja teie kolleegidele selle puhul, et te olete Euroopale kliimaküsimustes ja kliimamuutuste vastases võitluses energia äh, alase ülemineku küsimuses äh, nii tähtsale kohale pannud. me näeme ebatavalisi ilmaolusid kogu Euroopas ja inimesed on aru saanud, et meil on vaja muutusi ning need muutuseid on vaja kohe. meil on vaja üle minna jätkusuutlikule majanduslikele ja keskkonnasüsteemidele. nii koduriigis kui ka siin tööd tehes olen äh, kokku pannud äh, kolm küsimust, mis tahaksin teile esitada kahe tuhande kolmekümnenda aasta Euroopa Liidu eesmärke on vaja liikmesriikide tegevuskavadesse ja eesmärkidesse äh, Äh, sisse viia. Nende eesmärkidega on võimalik panustada kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimaeesmärkide täitmisse me peame vaatama ka juba tulevikku, mõtlema kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärkide peale. meil peavad olema suured eesmärgid, aga samal ajal me peame ära kuulama ka inimesed ja jälgima täpselt, kuidas kaasaegsed tehnoloogiad kohalikul tasandil rakendatakse. samamoodi on vaja rohkem turustiimuleid selleks, et energia üleminekut tagada, sest see on ainus võimalus kliimasõbralikku keskkonda saavutada teiseks, kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on väga tähtis roll selles küsimuses, ehitussektor, transpordisektor on need, kus me saame väga palju ära teha, aga me saame ka inimeste suhtumist muuta. nii et me peaksime olema ka esirinnas äh, keskkonnasõbralike nii-öelda roheliste riigihangete puhul me peame hoolitsema selle eest, et liikmesriigid ja ka komisjon kuulaksid ära kohaliku tasandi esindajad, sest meil on vaja, et kohalikul tasandil võetakse omaks need eesmärgid. samal ajal on aga midagi päriselt võimalik ära teha rahvusvahelisel tasandil. Teie aeg on otsas, ma väga vabandan. suur aitäh, järgmine sõnavõtja, meie kolleeg Emiliano, palun. Grazie, komissario, per la sua presenza in questo momento cruciale. aitäh, volinik Äh, et olete täna sellel tähtsal ajahetkel siia tulnud. ajahetk ei ole tähtis mitte ainult meie planeedi, vaid ka Euroopa Liidu jaoks. kliimakriis näitab iga päev, kui dramaatiline on olukord kõikides Euroopa erinevates piirkondades ja me peame nüüd kiiresti välja töötama meetmeid, sest tegemist on suurte väljakutsetega, meil on vaja uusi tootmis- ja tarbimismudeleid selleks, et me saaksime planeedi võimaluste piires elada ja samal ajal äh, mõtlema ka laste ja lapselaste tuleviku peale Euroopa Komisjoni mandaat on lõppenud, aga see komisjon tegi väga palju suuri samme edasi, mõelge Pariisi kokkuleppe peale, jätkusuutliku arengu eesmärkide rakendamise peale ja selle peale, et me oleme aru saanud, et Euroopa peab olema muutuste eesotsas. suur tänu teile, volinik, tehtud töö eest! aitäh selle eest, kuidas te oma tööd juhtisite. kuid me, sellega ei ole ülesanded ammendunud, me peame hoolitsema selle eest, et me oleksime äh, tõhusad ja samal ajal ka öö, äh, mitte väga kallid meie oleme äh, progressiivseks jõuks, ärgem unustagem seda, me oleme progressiivseks jõuks kliimamuutuste vastases võitluses, mis peab aga käima käsikäes ebavõrdsuse vastases võitluses, selleks et meil oleks odavam, jätkusuutlikum Euroopa, kes ei heida mitte kedagi kõrvale. me loodame, et ka nõukogu on võimeline vajalikud meetmed välja töötama et ka nõukogu suudab Ameerika sõpru veenda me teame, et kolmandal mail võeti seal vastu Climate Action Now seadus ja Eh, sellega on meil vast võimalik ameeriklasi siiski Pariisi kokkuleppes hoida. me peame tegema tihedat koostööd parlamendi, komisjoni ja regioonide komitee vahel, me teame, et piirkonnad mängivad tähtsat rolli Euroopas teadlikkuse suurendamisel selles küsimuses. see on midagi, millest me varsti hakkame ka rääkima, kui kolleeg Tüto ja minu arvamust läbi vaatame ja see on väga tähtis just poliitilisel tasandil. me peame hoolitsema energiavõrdsuse eest, selle eest, et kliimat kaitstakse ilma, et kliimast saaks nii-öelda konkurentsirelv ma loodan, et komisjon nüüd oma töö lõpetamisel ja uuele komisjoni kolleegiumile taktikepi üleandmisel õnnestub äh, jätkata seda juba edukalt alustatud tööd. suur tänu järgmiseks kolleeg Piedari. arvoisa komisjon jäsen, arvoisad kolleegad äskettäin käydyt. lugupeetud äh, volinik, kallid kolleegid äh, just toimunud Euroopa Parlamendi valimised näitasid väga hästi, et kodanikud tahavad, et me tegeleksime rohkem energiaalase üleminekuga ja kliimaküsimustega. me peame sellele kutsele vastama on liikmesriike, mis on juba meetmeid välja töötanud ja meie tahame, et ei oleks siin mitte mingeid eriõigusi. on väga tähtis, et me tegeleksime probleemidega, mis puudutavad kliimamuutuste vastast võitlust, me peame juba praegu välja töötama taristu ja investeerima sellesse taristusse selleks, et kliimat ka tulevikus kaitsta. liikmesriigid tihti ei soovi nende küsimustega tegeleda ja meie kohalikud omavalitsused peame siin täitma rolli, mis on meile antud. see kehtib ka teie kohta, härra volinik. Tšiilis toimub varsti ÜRO kohtumine, kus me jällegi räägime nendest äh, kliimalastest läbirääkimistest ja samal ajal liikmesriikide vahel ei ole veel mitte mingeid eesmärke paika pandud ja see tegelikult piirab meie läbirääkimisvõimalusi äh, väljaspool Euroopa Liitu. kui liikmesriikide valitsused midagi ette ei võta, ja komisjon ei tee koostööd regioonide komiteega, siis kuidas te saate oma mandaadi lõpul öelda, et te tõesti võitlesite palehigis kliimamuutuste vastu? aitäh, järgmisena kolleeg Kupo. Uh, so where are we headed? Um, we're headed um, with our current carbon uh, savings from countries me oleme siin heitmeid Äh, küll üritanud vähendada, aga samal ajal üleüldiselt maailmas temperatuur võib kolm koma viis kraadi tõusta, see tähendab seda, et meil on kuumad linnad, et meil on piirkondi, kus ei saa elada, kus äh, vili ikaldub ja nii edasi. meie plaanid kliimamuutuste vastases võitluses kukuvad läbi. meil ei ole piisavalt siin ambitsiooni, et selle küsimusega tegeleda. ei ole piisavalt äh, julgust teha seda, mida inimesed meilt nõuavad. kliimakonverentsidega on kohalike omavalitsuste roll tõusnud. meie toetame kohaliku tasandi panust, seda lähenemist toetasid ka Euroopa Parlament ja minu valimisringkonna kohalikud omavalitsused me oleme tegelikult siin edusamme teinud, meil on nüüd äh, näiteks sisse kirjutatud see, et kohalike ähm, reguleeringutega tuleb avastada, ava-, arvestada ja et äh, tuleb konsulteerida kohalike omavalitsustega, kuid samal ajal vähemalt Ühendkuningriigi valitsus ei ole meiega ühendust võtnud, eks nad vist tegelevad muude küsimustega. Ühendkuningriigis tehakse väga palju äh, ära just äh, kliima hädaolukordadega, me oleme öelnud, et ÜRO kliimapaneeli aruanne äh, näitab, et me peame ise koha peal rohkem ära tegema meid ei ole aga konsulteeritud riiklike tegevuskavade väljatöötamisel ja kui meid juhivad dinosaurused, siis tabab meid ka dinosauruste saatus. aitäh, järgmisena kolleeg Vlasak vážený pane komisaři dovolte mi využít vaší návštěvy. aitäh kasutaksin ka võimalust äh, ja räägiksin äh, energiaalasest üleminekust, piirkondadest, mis sõltuvad fossiilkütustest. mul on väga hea meel, et me saame Euroopa Liidult finantsabi ülemineku jaoks Äh, mõtlen siin just näiteks söepiirkondade platvormi. saame seda platvormi kasutada selleks, et äh, käima lükata erinevaid äh, pilootprojekte mitte ainult Tšehhi Vabariigis, vaid ka Slovakkias ja Poolas. ma loodan, et selle algatusega jätkatakse ja et sellele on tagatud ka piisav rahastus mõeldes nüüd meie energiaportfelli peale, on meil vaja finantsabi, eriti just Kesk- ja Ida-Euroopas, samamoodi ka Kagu-Euroopas. mõeldes majanduskasvu peale Kesk- ja Ida-Euroopas, näeme me, et süsi mängib siin väga tähtsat rolli. kivisüsi on meie majanduse mootoriks, nii nagu see oli äh, tööstusrevolutsiooni ajal Lääne-Euroopal. juba sajandeid Ostravas äh, Kirde Tšehhimaal, äh, aga ka näiteks äh, äh, Belgia lõunaosas ja Põhja-Inglismaal oli üks kõige tähtsamaid loodusressursse kahekümnendal sajandil kivis kaevandamist vähendamati, see tõi endaga kaasa suuri sotsiaalseid probleeme kivi seest oli saanud Euroopa majanduse mootor, kuid nüüd, kui kaevandamine on lõpetatud, on need piirkonnad ähm, kõik nii-öelda kustunud. Manchesteris, Ostravas ja Charlois kaevandustes tuled lülitati välja ja inimesed sõltuvad nüüd sotsiaalabist. Churchill ütles kunagi, et need, kes ajaloost ei õpi, kordavad vigu ja just sellepärast Euroopal on vaja õppida, sest meil on ikka veel umbes kakssada nelikümmend tuhat töökohta, mis on otseselt seotud söe kaevandamisega. kui me oma ajaloost ei õpi, siis need töökohad, mis põhiliselt on nendes piirkondades, kus SKT on madal, võivad sattuda kadumise ohta. söekaevanduste ja söel töötavate jõujaamade eh, sulgemine võib endaga kaasa tuua sada tuhandet, sajad, sadade tuhandete töökohtade eh, kadumise samal ajal on aga tegemist äh, tähtsate ettevõtetega piirkondades. aitäh, järgmisena Marku Markula, palun. puhejuhataja Arvoisa. aitäh, lugupeetud volinik, aitäh aitäh teile, et te toonitasite, kui tähtis on äh, kohalik poliitika seda ütles eile ka Jürgi Katainen, eile, kui me temaga arutelu pidasime. üks küsimus teie sissejuhatusest äh, sa, te tõite siin välja meetmed kohalikul tasandil, piirkondlikul tasandil. meie tuleb kaasata läbirääkimistesse, kus pannakse paika meetmed ja tingimused, sest ainult siis, kui me oleme kaasatud, saame me ka oma panuse anda meil on päris palju keskmise suurusega linnu ja ka suuri piirkondi, mis majanduses väga tähtsat rolli mängivad ja ka nemad tuleks kaasata poliitikate väljatöötamistesse. Euroopa peab välja töötama toimiva mudeli, kus igaüks on kaasatud ja me peame olema ka kogu maailmale eeskujuks. nüüd äh, tuleb edasi liikuda me oleme nüüd siin pea tund aega rääkinud sellest, et komisjon peab uusi lahendusi leidma, aga tegelikult meie oleme valmis palju rohkem andma, palju rohkem tegema, palju rohkem meetmeid välja töötama. see tähendab ka seda, et komisjon peab hoolitsema selle eest, et liikmesriigid töötavad jälle riiklikud energia- ja kliimakavad. aga praegusel hetkel, kui aga mitte mingeid Äh, karistusi ei ole, siis on ka väga raske probleeme lahendada. ja siis ei tee me piisavalt ära ei kodanike jaoks ega ka keskkonna jaoks ja me ei saavuta oma eesmärke. linnades, kohalikes omavalitsustes on meil välja töötatud äh, kavad äh, Äh, mis me oleme kooskõlastanud siis komisjoniga ja nendega on meil võimalik tegelikult survet avaldada vähemalt natukene ka äh, omavalitsustele. kõik äh, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused Soomes soovivad teha kohalikul tasandil koostööd ning ka Soome valitsus Soome eesistumise ajal peab välja töötama dokumendi selle kohta, kuidas meie kahe tuhande kolmekümnendal aastal võiksime olla süsinikuvaba ühiskond ja see on siis meie panus meie eesistumise ajal ja ma loodan, et olete valmis koostööd tegema. suur tänu palun pidage kinni üheminutilisest kõneajast, palun tõesti äh, seda järgida, vast sel korral ei jää meil muuks enam aega. ja nüüd viimane voor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 ees on vedur, äh, millel on vagunid järel, aga mis ei suuda hoida seda kiirust, äh, mis ta sooviks, siis ükshaaval haagitakse need vagunid lahti. ja seesama kehtib viiekümne miljoni eurooplase jaoks, mel, kelle jaoks energiaostuvõimetus tähendab seda, et nad ei suuda talvel küttearveid maksta me võime rääkida ambitsioonidest, nägemustest, unistustest, me võime rääkida elukestvast õppest ja parematest töökohtadest, näiteks tuumateadlastena, aga tegelik unistus inimestel ei ole teadlase karjäär, vaid see, et kodu oleks soe ja söök oleks laual iga päev. aga see on euro-, miljonite eurooplaste igapäevaprobleem, mitte ainult Ungaris, vaid ka mujal Euroopas vabandan ja annan järgmisele kolleegile sõna, palun colectivități. Panie komisarzu, dziękuję za inspirujące. suur tänu, härra volinik, teie kõne oli väga innustav. ju räägiksin kahest kõige tähtsamast punktist oma ühe minuti jooksul, räägiksin kohalike omavalitsuste rollist meie kodanikega kontakti loomisel kodanikud ja omavalitsused peavad vastutuse võtma energia ülemineku ja kliimamuutuste vastu võitlemise eest, ma e- e- e- esindan piirkonda, mis on ühest neljakümne ühest söepiirkonnast Euroopas ja me teame, milline on reaalne olukord, me teame, et me peame heitmeid vähendama, eriti silmas pidades kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärke, me peame piirama ka pruunsöe toot-, tootmist vastavas piirkonnas, see on väga suur probleem, kuna kogu selle Poola piirkonna energia tuleneb sellest tööstusest. me räägime siin rohkem kui neljast miljardist eurost, mida on vaja söepiirkondade toetamiseks. jälle mindi kõneajast üle, vabandust. Mr President, Commissioner Canete. aitäh mina olen Rumeenia suuruselt teise linna linnapea Transilvaania südames. meie linn on teinud palju selleks, et me saavutaksime tõeliselt rohelise liikuvuse ja aastaks kaks tuhat kakskümmend viis äh, on meie ühistransport elektriline. toetan teie eesmärk saavutada kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend ja küsimus ei ole ainult selles, kuidas see eesmärk saavutada. siin on minul mõned kommentaarid, esiteks me peame parandama suhtlust ja suhtlemist kodanikega. kodanikud tuleb sellesse töösse kaasata, kuna kliimaneutraalne Euroopa ei ole ainult eliidi arutelu, see on kõigi inimeste jaoks tähtis ja siin tuleb äh, tagada suhtlemine ka inimestele ja inimestega. suitsetamine on välditav, õhusaaste ei ole ja see on väga hea tähelepanek mina olen pärit endisest kommunistlikust riigist ja ma mõistan, kui oluline on rõhutada avalike ja isiklike hoonete renoveerimist ja kaasajastamist ja me peame üle minema samuti elektrilistele sõidukitele. suur tänu, Birgit Huni lugupeetud volinik äh, Kaniete, mul on väga hea meel komisjoni teatise üle, kus räägitakse puhtast planeedist kõigi jaoks ja seal öeldakse väga hästi, kuidas kliimastrateegiaga aastani kaks tuhat viiskümmend tugevdada võitlust kliimamuutuste vastu. see on ka väga tähtis. ma olen veendunud, et meie linnad ja kohalikud omavalitsused vajame sellist Euroopa Liitu, mis paneb paika kõrgete eesmärkidega raamistiku, annab meile ka nõu kursi osas ja samal ajal rahastusmeetmed. Euroopa liidu eesmärk kasvuhoonegaase neutraliseerida aastaks kaks tuhat viiskümmend on selline, millest tuleb kindlasti kinni pidada. mul on väga kahju, et eelmisel nädalal nõukogus selles osas kokkuleppele jõutud. uuelt komisjoni kolleegiumilt ootan ma ka algatust CO kahe heitmete vähendamiseks. siin on aga väga tähtis ka see, et see oleks sotsiaalne. aitäh! ja nüüd kolleeg Aibinger Niider, palun lugupeetud volinik, kallid kolleegid, mul on väga hea meel, et täna see arutelu siin toimub, et me räägime küsimusest, mis ka minu kodupiirkonna jaoks just tähtis on ja millest räägivad just noored inimesed. mina olen pärit Austriast, piirkonnast, kus on üks koma kaks miljonit elanikku. tegemist on äh, piirkonnaga, kus on palju teadusasutusi ja me oleme keskendunud just roheliste tehnoloogiate väljatöötamisele minu kodupiirkonnas on üks koma kaks miljonit elanikku ja seega on see piirkond liiga väike selleks, et kliimamuutused lõpetada, aga me oleme piisavalt suured selleks, et tehnoloogiat pakkuda, lahendusi ja novaatorlikku lähenemist. praegusel hetkel lahendustega minu kodupiirkonnast on viissada viiskümmend miljonit tonni CO kahte kokku hoida, seda on nelikümmend korda rohkem kui see, kui meie oma piirkonnas ise toodame. nii et ma tahan teile näidata, et piirkondlike lahendustega on võimalik kliimamuutusi vähendada. teiseks, eh, majanduslik areng ja kliimamuutused eh, ei, ei ole eh, võõrsõnad, nad käivad käsikäes ja me oleme näinud, et viimastel aastatel on tõesti selles valdkonnas ju rohkem inimesi ka tööl, nii et suur tänu teile. järgmisena saab sõna meie kolleeg Rossi.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 et äh, mul on väga hea meel nende sammude üle, mida on tehtud ringmajanduse valdkonnas. väga paljud piirkonnad on lasknud ennast inspireerida Euroopa direktiividest ja määrustest. ja tõesti, liikmesriikides on väga palju ära tehtud. Toskaanas me näiteks kahe tuhande, enne kahe tuhande kolmekümnendat aastat üritame me äh, suurendada prügi sorteerimist ja Äh, taaskasutust selleks, et äh, prügi vähendada ja aastani kaks tuhat viiskümmend soovime me ka äh, oma piirkonna süsinikuneutraalseks muuta. ja järgmisel aastal kavatseme me ka ühekordsed plastmassist tooted keelutada, keelustada ja mm, siin on muidugi väga tähtis, et kodanikud äh, oleksid valmis kaasa lüüa ja tegelikult nad olid seda valmis, sest väga paljudelt erinevalt organisatsioonidelt avaldati meile ka survet. nii et tõesti, meil on võimalik ära teha, noored just, äh, üleüldiselt kodanikud, aga eriti just noored on tegelikult palju kaugemale juba jõudnud kui poliitikud. aitäh, järgmisena kolleeg Markis. aitäh aitäh, president, ähm, lugupeetud volinik, ähm, ka mäepiir, mägised piirkonnad on äh, väga haavatavad, te mainisite siin linn äh,, saari kuid mägised piirkonnad on tõesti väga tähtsad, sellepärast et äh, mäge, mäed on nii-öelda veekatedraalid ähm, Alpides, äh, näiteks Valda Osta Äh, on väga tähtis, sellepärast et me toodame elektrit mitte ainult oma oru jaoks, vaid ka teiste piirkondade jaoks. välja on töötatud meil seal väga tasakaalus ökosüsteemid. meil on probleeme igijääga, mis on hakanud kõrgete temperatuuridega sulama ning äh, Äh, me ei suuda kanda kõiki kulusid, mis tekivad äh, ning meil on vaja järgmisel perioodil rohkem vahendeid, me oleme tänulikud, et äh, vahendeid suurendati, aga neid ei ole ikkagi piisavalt selleks, et meil oleks võimalik strateegilisi eesmärke täita. volinik, kas te ei leia, et kõrgmäe piirkonnad on samamoodi nõrgemad piirkonnad ja nüüd kõnelejad katkestatakse? liebe Kollegen. kõnelejale mikrofoni. Stehen vielleicht die kallid kolleegid, kõige kaasaegsemad, puhtamad, pruunse jõujaamad on meie piirkonnas, kuid samal ajal nad pannakse varsti kinni selleks, et äh, kliimaeesmärke täita. see, äh, meil lähevad kaduma kuni kakskümmend neli tuhat töökohta, töökohta, äh, mis on hästi tasustatud me teame, et see kõik juhtub kahekümne viie aasta jooksul ja just sellepärast kutsusime me kokku komisjoni, kuhu, kus on siis kohaliku, piirkondliku ja valitsustasandi esindajad selleks, et me saaksime äh, seda muut-, majandust äh, juhtida ja probleeme leevendada. tuleb äh, investeerida haridusse, innovatsioone, selleks et me leiaksime alternatiivseid kõrge kvalifikatsiooniga töökohti meie tööstuspiirkonnas, selleks et inimesed ei oleks sunnitud piirkonnast lahkuma ma olen selle poolt, et meil oleks äh, Euroopa äh, subsiidiumite süsteem, millega selliseid üleminekuid toetatakse ja ma nõuan, et Euroopa Liit, kus on nelikümmend üks äh, kivisöe tootmispiirkonda, et neid ei jäetaks üksi ja kõnelejad katkestatakse, järgmisena saab sõna Viktor Siigel. klimawandel ist nicht nur kliimamuutused ei tulnud mitte ainult Fridays for Future demonstratsioonidega esile. just sellepärast on väga tähtis, et energia ja kliima eesmärke äh, täita. paljudes aruteludes eesmärkide saavutamise kohta jäetakse aga kohalik ja piirkondlik tasand kõrvale. paar aastat on meil nüüd võimalik lähimuspõhimõtte kontrolli läbi viia. Äh, Austria, äh, Ülema-Austria piirkond võtab seda väga täh-, tõsiselt, sellepärast et mitmetasandiline valitsemine peaks muutuma lõpuks rea-, reaalsuseks. Euroopa reg-, regioonide komitee on ka keskused loonud piirkondadesse selleks, et Euroopa poliitikaid hinnata ja nende lähimuspõhimõtte kontrollidega peaksime me jätkama ja neid rohkem läbi viima. on väga tähtis, et just kliima ja energia valdkondades me just kohalikul tasandil oleksime kaasatud, aga samal ajal on ka väga tähtis, et meie mured, muresid rohkem ära kuulataks. aitäh! järgmisena kolleeg Kalapuik Eh, aitäh, lugupeetud president, austatud volinik. alustuseks sooviksin tänada volinikku kõigi nende jõupingutuste eest, et viia eesmärgid ellu, see on ülioluline selleks, et saavutada meie kliimaeesmärgid samuti on oluline tunnustada meie keskset rolli selles töös piirkondades eriti just sellises riigis nagu Hispaania. meil on vaja aga piisavaid ressursse selleks, et nende suurte väljakutsetega toime tulla ja vältida ka võimalikke negatiivseid sotsiaalseid tagajärgi kliimamuutuste vastane võitlus, selles on oluline ka energia üleminek, aga siin ei ole mitte ainult sotsiaalne võrdsus äh, või õiglus äh, või kliima, vaid äh, see, et me ei tohi ühtegi inimest maha jätta meil on Vahemere piirkonnas olnud väga keerulisi ilmastikutingimusi, eriti just seoses metsatulekahjudega ja ma tahan tänada kõiki neid, kes võitlevad ka praegu täna metsatulekahjude vastu. ma loodan, et komisjon rohkem ebavõrdsust ei loe, loo tulevikus. Sirpa Hertonen järgmisena. arvoisa komission puheenjohtaja Kaniete olen EPP. lugupeetud volinik. mina koostan arvamust jätkusuutliku arengu eesmärkide kohta. tahan tõstatada kolm küsimust. me peame laiapõhjaliselt ja kaasavalt oma poliitikaid välja töötama, selleks et Pariisi kokkuleppeid ja kliimaeesmärke täita. teiseks, linnad ja kohalikud omavalitsused on need kes, kes üheksakümmend protsenti erinevatest meetmetest peavad ellu viima. see tähendab seda, et Euroopa Liit peaks kohaliku ja piirkondliku tasandiga tegema koostööd. ja kolmandaks, meil peaks olema rohkem nii-öelda rohelist ja sinist, eh, rohelisse ja sinisesse majandusse investeerimist. aitäh, et te tulite täna siia selleks, et sellest tähtsast küsimusest rääkida. järgmisena kolleeg Radislav Klinka. Ďakujem. V prvom rade by som chcel poďakovať výboru regionu. Aitäh kõigepealt soovin ma tänada regioonide komiteed ja kõiki meie kolleege ning raportööre, kes on panustanud kliimamuutuste tagajärgede leevendamist puudutavatesse arvamustesse. rõhutaksin, kui tähtis see küsimus on just piirkondades, protsessid on aga tsentraliseeritud valitsuse tasandis ja nemad otsustavad, mis äh, toimub piirkondades ja mis saab piirkondade tulevikust, hoolimata sellest, et need piirkonnad on kõik erinevad. ilmselgelt ei suuda valitsus saavutada Euroopa Liidu kliimaalaseid eesmärke, eesmärke, mis on võetud seoses taastuvenergiaallikate, ringmajandust ja teiste tegevuskavadega, millega soovitakse keskkonda parandada ja toetada kestliku majanduse arengut. kui äh, volituste jagunemine ei ole mõistlikult teostatud keskvalitsuse ja piirkondade vahel, see ei õnnestu meil kliimaeesmärke saavutada. mul on hea meel ja et me oleme jõud ühendanud, et piirkonnad saaksid suurema rolli. kolleeg Andrus Karajanis Andres Καραγιάννης, πάλι järgmisena. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρκετοί ομιλητές και αρμόδιοι επίτροποι έρχονται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Aitäh. siin on juba väga palju ettepanekuid tehtud selle kohta, kuidas me kliimat saaksime kaitsta ja eesmärke täita ja kuidas oleks võimalik keskkonnakaitse eesmärke kõige paremini rakendada. me muidugi soovime, et Pariisi kliimakokkuleppest peetakse kinni ja kahjuks on meil riike, kes on juba öelnud, et nad ei pea sellest kinni või siis äh, lihtsalt ei raketa. kohalikud omavalitsused ei ole ju vastutavad äh, näiteks ookeanite saastamise eest. meie ei ju ei transpordi oma saastatust nii-öelda teistesse riikidesse. selliseid otseseid võtavad vastu valitsused, me soovime äh, puhast kliimat, aga see ei tohi toimuda teiste kontinentide arvelt. aitäh, järgmisena kolleeg Kobor aitäh, härra president, ühest teemast ei ole veel räägitud või vähemalt ei ole mina seda täna kuulnud. kui me tahame rääkida heitmete vähendamist, vähendamisest, siis tuleks tähelepanu pöörata ka tuumaenergiale ja tuumaenergiajaamadele, mis on sisuliselt nullheitmetega tuumajaamad on osa tarneahelast, äh, alustades uraanikaevandustest ning teises äh, ahela otsas on äh, jäätmete käitlus ning just siin tulevadki mängu kohalikud omavalitsused, kuna see mõjutab eh, oluliselt piirkondade sotsiaalmajanduslikku arengut meid on siin mitmeid, kelle piirkonnas sellised rajatised asuvad või kas praegu või tulevikus, seega me peame ka sellest rääkima, mis on ähm, see tuumapärand. meil on Euroopas äh, ühen, ühisprojektid radioaktiivsete jäätmete äh, käitlemise kohta, töörühm äh, töötab välja ka selliste äh, piirkondade sotsiaalmajandusliku arengu tulevikku, mina olen pärit väikesest piirkonnast, milles kõik sellised pi-, kohad on esindatud. aitäh, härra president, kui me räägime energiasiirdest Euroopas, on oluline, et meil oleks kohalikult tasandilt tulenev innovat-, innovatiivne lähenemine. mina äh, esindan londonlasi ja ma leian, et äh, tõhusam transport äh, vähendaks nii heitmeid äh, kui äh, vajalikke vahendeid, mis kuluvad. Euroopa peab tagama, et liigne bürokraatia innovatsiooni ei takistaks. valitsused peaksid looma võrgustiku, mis võimaldaksid kohalik, võimaldaks kohalikul tasandil tehnoloogili-, tehnoloogia muudatustega kiiremini kaasa minna. seeläbi oleks ettevõtetel võimalik äh, liigse bürokraatiaga innovatsiooniga kaasa minna äh, siin on nii Euroopa Liidul kui Ühendkuningriigil võimalus koostööd teha ka tulevikus, pärast seda, kui oktoobrikuus liidust lahkume. Äh, loodan, et jätkame nii selles kui teistes tähtsates valdkondades dialoogi. Rafaeli Cataniu Raffaele Cattano, järgmisena palun. Signor commissario, da ministro regionale all'ambiente e al clima della Lombardia. härra volinik, olen Lombardia piirkonna eh, esindaja, ma tahan eh, rääkida, kui oluline roll meie piirkonnal on kliimamuutuste vastases võitluses. kohalik kohaliku tasandi meetmed on kolm korda mõjusamad kui riigi tasandi meetmed, seega ma soovin, et toetaksite aktiivsemalt piirkondi selles võitluses, eriti kui me räägime energiatõhususe parandamisest juba olemasolevates hoonetes. energia peab olema odavam, me loodame, et komisjon ka tulevikus toetab energiatõhususe poliitikaid tuleb äh, kategoriseerida olemasolevad hooned, et kõik äh, majapidamised teaksid, äh, mis nende hoonetega toimub ning kohalikud omavalitsused peaksid suutma parandada nende hoonete energiatõhusust, see oli minu peamine tähelepanek. aitäh, järgmisena saab sõna härra volinik, kes püüab vastata kõigile tähelepanekutele ja kommentaaridele. aitäh kõigi teie küsimuste ja kommentaaride eest, need olid kõik väga tähtsad äh, ja tegelikult ka väga sarnased, mul on väga hea meel, et keegi ei kahtle selles, et me peame kliimamuutuste ja äh, kliima soojenemise vastu võitlema äh, mul on hea meel, et olete nõus, et meil peavad olema ambitsioonikad riiklikud ja ühised kavad ja meil peab olema ka pikaajaline nägemus sellest, kus suunas me peaksime järgmistel aastatel liikuma kliimapoliitika ei ole selline poliitika, mis on tähtis ainult enne valimisi, vaid see on pikaajaline kokkulepe, pikaajaline töö riikides, piirkondades äh, ja kohalikul tasandil ja me kõik peame liikuma ühes suunas. näiteks kui me räägime energiatõhususest, see ei ole vasaku või parema tiiva küsimus, see on äh, Äh, tähtis kodanikele, et äh, nad suudaksid oma küttearveid maksta näiteks. see näitab, et hästi ettevalmistatud poliitika aitab ka kodanikke. seetõttu on minu sõnum täna selge. kliima soojenemine, kliimamuutused on reaalsus äh, ja me näeme juba praegu, et tööstusrevolutsiooni eelse temperatuuriga võrreldes on juba ühe kraadi võrra tõusnud äh, globaalne temperatuur, see tähendab aga, et järgmise viiekümne aasta jooksul ei ole võimalik saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärke kui me midagi ette ei võta, seetõttu meie eurooplastena peame haarama juhtohjad, meil peavad olema kõige ambitsioonikamad riiklikumad, riiklikud kavad, me oleme ainus äh, osapool, kes on paika pannud äh, seadusandlusesse need eesmärgid ja see on väga positiivne sest äh, mis tahes muudatused riiklikul, kohalikul või Euroopa tasandil poliitiliselt aset leiavad, on suund juba paika pandud ning seetõttu on ülitähtis, et kõik äh, ühiselt äh, töötaksid nende plaanidega. nii piirkonnad, linnad, äh, külad, nende hääl peab kõlama ja nende häält peab järgima, kuna poliitika rakendamine ei toimu kuskil kontoris, vaid see toimub kohalikul tasandil. seal lahendatakse probleeme see tähendab, et äh, kohalikel omavalitsustel on oluline roll poliitika mõistmisel, poliitika selgitamisel kodanikele, sest just nemad peavad ellu viima need muudatused selleks, et äh, oleks võimalik äh, liikuda tulevikus nende eesmärkide poole. seega ei ole lihtne. Euroopa Liit on asumas juhtohje haarama, aga me ei ole seda veel teinud see on aga tähtis, et seda teeksime, me oleme välja töötanud strateegia, meil on ambitsioonikad pikaajalised eesmärgid ja me töötame välja ka tulevikutehnoloogiat selleks, et energiatõhusust oleks lihtsam saavutada. energiat tuleb kasutada tõhusalt kuna kõige tõhusam on puhas energia ja kõige puhtam energia on energia, mida ei kasutata, see on selge me maksame kolmsada milja-, miljardit eurot aastas toetusi fossi-, fossiilkütuste tootjatele. nelisada tuhat eurooplast sureb äh, liiga vara saastatud, saastatud õhu tõttu, seega need probleemid on tohutud, aga meil on ka võimalused Euroopa Liit peab haarama juhtohjad, sest kui meie seda ei tee, ei tee seda keegi. Ameerika Ühendriigid on juba teatanud, et loobu-, loobuvad Pariisi kliimakokkuleppest, Hiina tegeleb äh, sööt-, äh, vähendamisega riiklikul tasandil, äh, meie eesmärgid on aga vähendada heitmeid juba kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. seega ambitsioonid on väga erinevad Euroopa Liidu majandusmudeli jaoks tähendaks see tohutut muutust, energiasiire on midagi tagasivõtmatut ja muutmatut, me muudame seda, kuidas inimesed liiguvad, kuidas majandus toimib. Neid äh, muudatusi ei saa ka ellu viia ilma kohalikku tasandit kaasamata. aga isegi siis, kui me kõik kaasa lööme nende muudatuste elluviimises, ei ole kõigis piirkondades tagajärjed samad. mõned piirkonnad ei märka kulusid, näevad ainult eeliseid, aga kindlasti on selliseid piirkondi, mis peavad kohanduma. see kohanemine on väga keeruline ja neid piirkondi on vaja sellest toetada, on selge, et pruunsöö või söe äh, tootmise vähendamine või lõpetamine ja asendamine taastuvenergiaallikatega tekitab seal probleeme. me teame seda ka, et Euroopas on autotööstus väga tähtis aga kui me hak-, hakkame asendama sisepõlemismootoreid täiselektrimootoritega või vesinikumootoritega, siis me peame parandama ka töötajate oskusi, ja tagama ka seal ülemineku. selleks on vaja aga ette näha vahendeid, et ükski piirkond maha ei jääks. samas tuleb võidelda ka energiaostuvõimetusega, millele on juba tähelepanu juhitud kui ühele suurele probleemile. kõik valitsused peavad energiaostuvõimetuse probleemiga paremini tegele-, tegelema ning ühes meie soovituses soovimegi suurem, paremaid konsultatsioone nende probleemide lahendamiseks, suur tänu teile kõigile teie jõupingutuste eest, ma olen saanud selgelt teie sõnumi, te tahate, et teid kaasataks, sest te tahate rakendada poliitikaid kohalikul tasandil, juba praegu on linnad ja piirkonnad seadnud endale ambitsioonikamad eh, eesmärgid kui eh, riikide valitsused, see on eh, väga kiiduväärne ja me toetame teid selles. suur tänu, härra president, et mind kutsusite siia, mul on alati väga hea meel siia tulla ning kindlasti loen väga tähelepanelikult teie arvamusi ka tulevikus. suur tänu, härra volinik, ja veel kord suur tänu selle eest, et te meiega koostööd olete teinud aastate jooksul. Ah, kallid kolleegid, läheme nüüd viimase arvamuse arvu, vastuvõtu juurde täna. tehke seda kokkuvõtlikult, me oleme juba ajakavas maha jäänud. ja annan siis raportöörile kohe sõna. Michel Emiliano, palun, tulge siia ette nii kiiresti, kui suudate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 härra raportöör, sõna on teil. Signor Presidente e cari colleghi, innanzitutto vorrei ringraziare. austatud president, kallid kolleegid, tahaksin teid kõigepealt tänada, tänaksin kõiki neid, kes aitasid kaasa selle raporti valmimisele ja ma õppisin väga palju, see oli väga huvitav kogemus minu jaoks mul oli suur au regioonide komitee nimel see arvamus koostada. esimest korda oli mul selline kogemus ja äh, minu jaoks oli oluline äh, arvesse võtta ka seda, kuidas regioonid saavad kaasa aidata Euroopa Liidul tegevusele meie puhta planeedi loomisele ja puhta majanduse loomisele ilma mõjuta kliimale. me peame vastutustundlikult käituma kõik, ilma erandita. ja e, selle mõttega koostasimegi oma äh, arvamuse, meil on toimunud väga huvitavaid mõttevahetusi, kõik, kes osalesid, olid väga pädevad üllatuslikult minu jaoks, eriti just selle tõttu, et mul ei ole olnud veel eh, varem võimalusi poliitilisi mõttevahetusi pidada teiega. eriti eh, tuleb mõelda sellele, kuidas niisugust tervet lähenemist arendada, mis lähtub liikmesriikidest ja eh, piirkondlikest ja kohalikest omavalitsustest. peame silmas pidama aastat kaks tuhat kolmkümmend. linnadel on tohutud väljakutsed ja eh, kahju muidugi, et ülemkogul ei võetud kliimaeesmärke ühel, ühel meelel eelmine nädal vastu nüüd keskkonnakomisjoni äh, arvamuse põhjal on näha, et teksti on parandatud, ähm, järgime samu eesmärke, äh, aga siiski on tehtud muudatusettepanekuid, et tekst äh, oleks siis sidus enne hääletust äh, räägiksin nendest äh, mõne sõnaga. ma ei saa paari muudatusettepanekut aktsepteerida, sellepärast et nad nõrgendavad kliimamuutuste vastases võitluses kohalike piirkondlike omavalitsuste tähtsust. muudatusettepanek kuusteist DCR-i poolt äh, meie arvates seal minnakse vastupida-, vastupidises suunas kui meie komi-, tee, sest me peame tegelikult ju tugevdama oma seisukohti, et eesmärkideni jõuda, mitte nõrgendada struktuure seda tüüpi muudatustega. järgmiseks muudatusettepanek kakskümmend kaheksa. selle tegi ka Euroopa konservatiivid see on jälle vastuolus meie süsiniku kogumise ettepanekuga. CO kahe kogumist äh, võiks nagu looduslikult rohestamise kaudu, jätkusuutliku arengu meetmete kaudu toetada, mitte süsiniku säilitamisega maal ja sellepärast see ei sobinud meile ja ei saanud seda aktsepteerida, aitäh! suur aitäh teile! teen nüüd ettepaneku, et lähme siis kohe muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. alustame raportööri esimesest muudatusettepanekust, kes poolt, kes vastu, muudatusettepanek võeti vastu, siis järgmiseks hääletame plokis kolme, nelja ja viite, kes poolt kes vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes poolt, kes vastu, muudatusettepanek lükati tagasi, järgmiseks seitse raportöörilt, seitse, kaheksa, üheksa originaalis langevad, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kümme raportöörilt, mis asendab muudatusettepanekut kümme, üksteist ja kaksteist, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. järgmiseks hääletame plokis kolmteist, neliteist, kes poolt, kes vastu, vastu võetud viisteist, kes poolt, kes vastu, vastu võetud järgmiseks muudatusettepanek kuusteist raportöörid, kes asen-, mis asendab ähm, muudatusettepanekut kuusteist, seitseteist, kaheksateist ja mille puhul on ka suuline kompromissettepanek tehtud, mis on nüüd ekraanil. Ah, sõnavõtusoov tekkis. härra Lemann. We are, we are meie Euroopa Rahvapartei poolt oleme sellele raportööri ettepaneku vastu ja toetame numbreid kuusteist ja seitseteist, mille esitasid äh, proua Hone ja härra Kurts, sellepärast et äh, maksustamise äh, küsimuses tuleb mõelda sellele, mis on sotsiaalselt aktsepteeritav, et vältida seda, mis juhtus Prantsusmaal kollavestidega me ei tohi nende vastu hääletada, vaid rahva poolt hääletada, peame hääletama. nii, kes on raportööri muudatusettepaneku poolt? kes on vastu? muudatusettepanek lükati tagasi, nüüd tuleb siis eraldi hääletada muudatusettepanekut kuusteist, eh, esialgset varianti, kes poolt, kes vastu, vastu võetud, otsusettepanek seitseteist, esialgne variant, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. otsusettepanek kaheksateist, kes poolt, kes vastu, äh, hääletame elektrooniliselt kontrolliks. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. hääletus lõppes, muudatusettepanek on vastu võetud, järgmiseks üheksateist raportöörilt, mis asendab üheksateist, kakskümmend ja kakskümmend üks, muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes poolt? vabandage, vabandage, ma eh, eksisin vist. Hmm, vabandan. järgmiseks kakskümmend kolm. siin on suuline kompromissettepanek, kes on poolt, kes on vastu. elektrooniline kontroll, palun hääletus lõppes, muudatusettepanek kiideti heaks. järgmiseks kakskümmend viis, number kakskümmend viis raportöörilt. või läksin ma liiga kiirelt edasi? number kakskümmend neli praegu, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. nüüd kakskümmend viis raportöörilt, mis asendab äh, ettepanekud kakskümmend viis kuni kakskümmend seitse, kes poolt, kes vastu vastu võetud. nüüd siis muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt. E hääletus lõppes. muudatusettepanek lükati tagasi. nüüd tuleb muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kakskümmend üheksa kuni kolmkümmend kolm hääletame plokis. ütleme siis nii, et muudatusettepanek kolmkümmend üks on tagasi võetud, kes poolt, kes vastu, vastu võetud ja nüüd tuleb lõpphääletus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu. arvamuse eelnõu on heaks kiidetud, palju õnne raportöörile tehtud töö eest. kallid kolleegid nüüd läheme päevakorrapunktide kaheksa kuni üksteist juurde, selle saab kiirelt ära lahendada. nimelt tuleb kinnitada uued liikmed ja juhatuse liikmed, uued juhatuse liikmed, teen ettepaneku kõik kollektiivselt heaks kiita ja järgmine koosolek toimub seitsmendal, kaheksandal, üheksandal oktoobril, algab siinsamas saalis, sissejuhatava äh, istungiga Euroopa regioonide nädalale ning äh, jätkub siis Charlemagne'i hoones ülejäänud töö jaoks ja mõne hetke pärast algab meil ühine tseremoonia mis korraldatakse Euroopa Regioonide Komitee kahekümne viienda aastapäeva tähistamiseks ning teeme seda koos siis Euroopa Nõukogu regioonide komiteega. kallid kolleegid, tänase täiskogu lõpuks tahaksin tuletada meelde, et me oleme täna kogunenud selleks, et tähistada seda teed, mis on läbi käidud kahe organisatsiooni poolt, kes kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi esindavad, nimelt äh, Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressi ja Euroopa regioonide komitee tehtud tööd. Äh, juba veerand sajandit tagasi, tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal asutati meie komitee ja sellest ajast on äh, saavutatud palju edu Äh, regioonide komitee ja nimetatud kongressi koostöö tugevdab äh, demokraatiat kohalikul tasandil ning parandab või on aidanud parandada Euroopa Liidu õigustikku. me oleme välja töötanud äh, koostöökultuuri ühisvisiooni, kus me kõik kaitseme ühiseid kalleid väärtusi samas oleme püüdnud vältida dubleerimist kattumist oma ülesannetes ja oleme püüdnud oma selgeid sõnumeid levitada äh, igaüks omal moel vastavalt põhiõigustele. õigusriik, demokraatia, põhiõigused, detsentraliseerimine ja lähimuspõhimõte. meie kaks institutsiooni on alati püüdnud leida parima äh, võimaluse äh, üksteist täiendada, jagades ressursse, soovides mõju saavutada, me oleme kaitsnud demokraatia instrumente kõikidel valitsustasanditel ning tegutsenud kä-, käsikäes kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, kes tegelikult kajastavad meie aluspõhimõtteid kohtadel kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused vajavad, äh, et äh, need aluspõhimõtted oleksid juurdunud, seda on võimalik teha kongressi kaudu, tagades majandus, sotsiaal- ja te-, jätkusuutlik territoriaalne areng nendes kogukondades, keda kongress esindab meil on majanduslik ja poliitiline raamistik, mis tuleneb Euroopa Liidust ning me oleme äh, omakorda jälginud, et järgitaks lähimuspõhimõtet. ühtekuuluvuspõhimõte äh, ühtekuuluvuspoliitika on meie institutsioonide töö vili, see Äh, väljendub konkreetses tegevuses kodanike jaoks. meie poliitika on tähtis kohtadel, äh, äh, see aitab ühiskonna väljakutsetele vastu seista mitmetasandiline valitsemine, äh, valitsemiskultuur, subsidiaarsus, äh, milles me praegu töötame, toetub juriidilisele raamistikule, mis tagab meie legitiimsuse, demokraatia ja õigusriik. kongress ja äh, regioonide komitee teevad väärtuslikku tööd, mida võib kasutada selleks, et tugevdada lähimuspõhimõtet ja õigusriiki hiljutised Euroopa valimised saatsid positiivset sõnumi Euroopa demokraatia kohta, näitasid, et kodanikke on kaasatud, äh, valitsemisosalustase oli umbes viiskümmend üks protsenti kogu Euroopa Liidu tasandil nelikümmend kolm protsenti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. siiski tuleb lisada, et isiklikult küll arvan, et kui me, me oleme rahul viiekümne ühe protsendiga, siis ärgem unustagem, kes on ülejäänud nelikümmend üheksa protsenti. paljudes riikides toimusid Euroopa Liidu valitsus, valimised kohalike ja riiklike valitsuste valimistega sa-, samaaegselt nagu Belgias ja äh, äh, selle kaudu tuli välja, kui positiivne on tegutseda mitmel valitsemistasandil paralleelselt. tähtis on tugevdada kodanike usaldust institutsioonide vastu, seda ei tohi kunagi ise, iseenesestmõistvaks pidada Äh, järelikult siis peavad kõik valitsused olema äh, avatud, reageerima kodanike soovidele, julgustama neid ja selle kaudu aktiivset kodakondsust ka tugevdama. üks äh, põh-, põhilisi põhjuseid tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal oli regioonide komitee loomiseks see, et oli tugevnenud euroskeptiline liikumine Euroopa see on eelkõige kodanikud, meie institutsioonid on alati äh, kaasanud regioonide juhte, linnapäid, kes kaitsevad kohtadel kodanike õigusi, kes tunnevad ähm, kohalikku olukorda ning viivad ellu äh, meie põhipoliitikat, ühtekuuluvuspoliitikat Eh, mis võimaldab jätkusuutlikku arengut kohtadel. kohalikud ja piirkondade omavalitsused loovad kaasa, löövad kaasa eh, Euroopa Liidu poliitikas kohalikul tasandil, eelmise aasta aprillis arutati integratsioonipoliitikat, mis oli seotud ÜRO rändepaktiga siinkohal olid liikmesriikide organisatsioonid jällegi ühenduses kohaliku tasandiga ja soovisid, et nad reageeriksid. Lääne-Balkani noored, ähm, Ida-Euroopa noored, kui me räägime detsentralisatsioonist, detsentraliseerimisest, siis ähm, ka neid Äh, noori tuleb kuulda võtta meie institutsioonides. Äh, meie institutsioonid äh, on ellu viinud reforme seoses võitlusega korruptsiooni vastu, aidanud kaasa jätkusuutlikule arengule, töökohtade loomisele ja kokkuvõttes võib öelda, hea juhtimistava eh, ilmneb erinevates vormides, erinevatel valitsustasanditel, me oleme teinud väga head koostööd selles valdkonnas eh, kongressiga eh, ja samuti Äh, on teretulnud kongressi jõupingutused läbipaistvuse ja avatud valitsemise propageerimiseks. meie täiskogul nüüd toimub ka meie komitee ruumides seminar, kus on kohal ka kongressi delegatsioon, kõik olete teretulnud ja nüüd Äh, on mul suur au anda äh, sõna oma kolleegile Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressi, kongressi esimehele Anders Knappele, palun. Te olete ka siin tuntud. Thank you so much, Mr President, for, for, for the aitäh, president, nende südamlike tervitussõnade eest ja mul on väga hea meel, et nii palju regioonide komitee kui ka Euroopa Nõukogu liikmeid on täna siin esindatud selleks, et tähistada kahekümne viiendat aastapäeva. meil on väga hea meel ja me oleme uhked, et me saame seda teha üheskoos ja nüüd isiklikult tahan öelda, kui konverentsi president ja Äh, regioonide komitee juhatuse liikmena tahan öelda, et mul on väga hea meel näha, et need kaks institutsiooni on täna siin koos selleks, et tähistada ei ole juhus, et Euroopa Regioonide Komitee ja kohalike piirkondlike omavalitsuste kongress on seda päeva siin täna üheskoos tähistamas. seda sellepärast, et meie institutsioonide töö täiendab üksteist ja oleme teinud pidevalt ka institutsioonide vahel koostööd ja seda ka parandanud aastate jooksul. mõlemal institutsioonil on Äh, sama vanus, kakskümmend viis aastat äh, ja ka see ei ole juhus. sündisime koos äh, ja me oleme teadvustanud kohalike omavalitsuste rolli selle aja jooksul Euroopas. valitsused veensid Euroopa Äh, tasandil koostööd tegema, varem oli te seda tehtud valitsuste vahel. Äh, tähtis on kaasata kohalikud omavalitsused Euroopa Liidu koostöösse ja ka lõimimisse. Euroopa nõukogus ja selle parlamentaarsel assambleel juhtivad poliitikud on äh, keskendunud ka piirkondlikule ja kohalikule tasandile. tuhande üheksasaja viiekümne kolmandal aastal parlamentaarne assamblee lõi eraldi komisjoni munitsipaal- ja piirkondlike küsimuste jaoks ja kaheteistkümnendal jaanuaril tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendal aastal toimus äh, Äh, Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongress, mille juhiks oli prantslane, äh, Prantsuse parlamendi esimees härra Delmar. üheksakümne kolmandal aastal valitsusjuhid ja riigipead kohtusid Viinis, kus äh, otsustati luua organ, kus oleksid esindatud siis kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused Euroopas viiekümne seitsmenda aasta ja üheksakümne kolmanda aasta vahel öö, äh, otsus on pikk aeg, kus öö, äh, äh, räägiti sellest, kuidas kaasata kohalikke omavalitsusi ja tehti seda erinevate organisatsioonide vahel. tänu survele äh, kohalikult tasandilt Euroopa Liidule oli võimalik Maastrichti lepinguga luua Euroopa regioonide komitee ja meie institutsioonid tähistavad tähtsat aastapäeva ja samal ajal Euroopa Nõukogu tähistab ka oma seitsmekümnendat sünnipäeva ja nüüd seitse aastakümmet hiljem kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll on liikmesriikides tähtsam kui kunagi varem. kohalik demokraatia ja selle tähtsus ei ole kahtluse all, sest igal kodanikul on võimalik tunda, et ta on kaasatud, et tema muresid kuulatakse ära ja et ta saab jagada öö, väärtusi Euroopa Liidu institutsioonidega. selleks, et veenda inimesi oleme me teinud koostööd kakskümmend viis aastat. meie omavalitsuste kongress ja teie Euroopa regioonide komitee siis äh, kohalike omavalitsuste hartale on nüüdseks, äh, harta on nüüdseks ratifitseerinud kõik nelikümmend seitse Euroopa Nõukogu liikmesriiki. selle preambulas öeldakse, et kohalik demokraatia on ükskõik millise demokraatliku režiimi aluseks. aga on ikka veel palju ära teha. enne kui inimesed said aru, millist rolli kohalikud omavalitsused ja nende esindajad meie demokraatias mängivad, tuli jälgida tööd koha peal kongress on väga täpselt järginud, kuidas keskvalitsus on suhtunud kohalikesse omavalitsustesse nähti, et ei olda valmis detsentraliseerima, ei olda valmis konsulteerima kohalike omavalitsustega. sellepärast tuleb meil jätkata jõupingutusi selleks, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused adekvaatselt kaasata sel, võitlus ongi meid kokku toonud, meil on ühised mured ja võitlused kohalikul tasandil me võitleme ühe, kasutades ühte loosungit, kuigi meie võimekus ei ole ühesugune. Euroopa regioonide komitee või üleüldse Euroopa Liidu pädevused on ilmselgelt laiemad kui Euroopa Nõukogu omad. tähtis on altpoolt ülespoole kohalikku demokraatiat üle, üles ehitada. meie üritame leida kompromisse koha peal, et teie annate nõu Euroopa Liidu institutsioonidele. kaks erinevat, aga samal ajal väga tähtsat rolli. meil on oma nišš koos oma õiguste ja vahenditega. valitsused äh, nimetavad seda lähimuspõhimõtteks, mina ütleks, et see on pigem jagatud demokraatia. pädevuste jagamine äh, keskvalitsuse ja piirkondlike tasandite vahel on täpselt see, millega meie tegeleme igapäevaselt ja mis on otsustava tähtsusega Euroopa demokraatia jaoks. meil on praegu väga palju ohte ühtekuuluvusele meie mandril, te teate seda väga hästi ja see on tegelikult ka Euroopa jaoks üheks kõige suuremaks äh, ohuks pärast teist maailmasõda. täpselt samamoodi nagu ka mitmetasandilise valitsuse väljatöötamisele. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Eurobaromeeter ütleb et, et kolmkümmend kuus kuni kolmkümmend kaheksa protsenti kodanikest äh, usaldab oma riigi valitsust või parlamenti. kohalikul tasandil on aga usalduse tase üle viiekümne protsendi just selle taustal, nende kõhkluste taustal, kui äh, kodanikud äh, üha vähem toetavad institutsioone, on see, kus äh, kohalikud omavalitsused on olnud just usalduse ankru-, ankruks ja niimoodi muutnud meie ühiskonda tugevamaks. me oleme veendunud, et tänased probleemid on sellised, mida ei ole võimalik lahendada ühel tasandil on vaja pidada konsultatsioone, ühendada jõupingutusi ning tuleb jätkata koostööd erinevate valitsustasandite vahel. demokraatia peab olema õiglaselt jagatud valitsuse erinevate tasandite vahel ja just sellepärast äh, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste demokraatia on suurepärane eeskuju selle kohta, kuidas demokraatlik süsteem peaks toimima. linnapead, äh, vallavanemad on kohalikul tasandil valitud esindajad äh, ja nad on selliste organid, avalike organite esindajad, kes on kodanikele kõige lähemal. meie ütleme keskvalitsusele, et kasutage ära seda lähedust öö, kasutage ära seda usaldust, mis on kohalikul tasandil, kasutage neid võrgustikke, mis esindavad äh, kohalikke omavalitsusi ja tugevdavad demokraatiaid. selle kogemuse kaudu meie kaks institutsiooni jätkavad seda pikaajalist tööd mida on nüüdseks juba kakskümmend viis aastat tehtud. meie aastapäev on võimalus meile endile meenutada, et meie täpselt samamoodi nagu ka valitsused vastutame öö, demokraatia projektide edavi-, edasiviimise ja avatud demokraatia eest. aitäh, et te olete meile andnud võimaluse täna üheskoos, koos kallite kolleegidega tähistada seda aastapäeva. suur tänu selle sõnumi eest. nüüd kasutan võimalust, et tervitan ka kongressi peasekretäri kohalolu. koos meie peasekretäriga on nad kaks olulist elementi koostöö tagamiseks. see on nagu sild, mis Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel on meie suhetel on pikk ajalugu ja loodetavasti see koostöö jätkub, meil on veel palju väljakutseid tulevikus. ja nüüd kuulame sõnavõtte meie liikmetelt ja kongressi liikmetelt ja me oleme siin natukene seganud seda järjekorda, et kõik oleks alati tasakaalus, õiglases tasakaalus ja vaatan seda soolist tasakaalu, täiesti sobiv. ning kõigepealt annan sõna meie kolleegile Jeleni Lukaidule, palun. Merci, dear Anders, dear Karl. aitäh, austatud Anders, austatud Karl-Heinz mul on väga hea meel võtta sõna kõigi Rahvapartei fraktsiooni liikmete nimel Euroopa regioonide komitees, mitte ainult seetõttu, et sina, Anders, oled äh, väga hea sõber meile, vaid ka seetõttu, et sa oled äh, juba olnud äh, üle kahekümne aasta Rahvaparteis tõeliselt tegus nii regioonide komitee kui kongress töötavad inimeste huvides ja inimeste jaoks selleks, et äh, tugevdada meie ühiste põhimõtete vundamenti. demokraatlik, äh, õitsev ja õiglane Euroopa algab meie küladest, linnadest ja piirkondadest. seetõttu on meil ka ühine kohustus kuulata ära inimesed kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning võtta üritada viia nende hääled Euroopa arutelude keskmesse. koos saame üles ehitada Euroopa, mis kaitseb kodanikke. ma usun, et see aastapäev, mida täna tähistame, annab meile uued võimalused arutada Euroopa tuleviku küsimusi. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et see aasta ei tähista mitte ainult kahekümne viiendat aastapäeva regioonide komitee ja kongressi jaoks, vaid äh, on ka aasta, mil tuleb vastu võtta tähtsaid otsuseid, millega määratletakse Euroopa tulevik ja meie tulevik. rahvapartei julgustab meid kõiki töötama õlg õla kõrval selleks, et muuta Euroopa vastupidavamaks tulevikus, sellises tulevikus, mis vastaks meie kodanike ootustele, aitäh! suur aitäh! anname nüüd kongressi kolleegile sõna, ütlen meie kolleeg härra Vööringer, palun lugupeetud president, kallid kolleegid, palju õnne! palju õnne ühise juubeli puhul ja aitäh presidendile selle algatuse eest, et me seda juubelit üheskoos peaksime. me oleme nendel aastatel palju üheskoos saavutanud, on aga väga palju probleeme, millega tuleb ikka veel tegeleda, seda siin juba ka mainiti, nagu näiteks populism tõstab pead et meil on uued tsentraliseerimistendentsid, kuigi samal ajal meie pooldame detsentraliseerimist, kuid me näeme siin pigem tsentraliseerimise jõupingutusi kas siis poliitilistel kaalutlustel või finantskriisi pärast, nii et meil on tõesti suur tegevuskava, mis vajab täitmist ja meie kohalikul ja piirkondlikul tasandil oleme need, kelle käes on palju võimalusi, me oleme kodanikele lähedal, meid usaldatakse väga palju, vali-, valitud kohalike omavalitsuste esindajaid usaldatakse väga palju, see on ka suur šanss demokraatia jaoks, eriti just siis, kui usaldus institutsioonide vastu on kadumas. ja just sellepärast see kohalik ja piirkondlik tasand on ka minu jaoks nii tähtis ja selle tugevdamine. on palju küsimusi millega me peame tegelema selleks, et kohalikku demokraatiat toetada. digitaliseerimine on siin tähtis, et kuidas toimub dialoog kodanikega digiajastul, sotsiaalmeedia ajastul ja terve rida muid küsimusi on ka mis vajavad arutamist. on väga tähtis, et me kaasaksime kodanikud ja et nad oleksid kaasatud igal tasandil. Te rääkisite siin enne kliimakaitsest, on väga tähtis, et jätkusuutliku arengu eesmärke täidetakse ka kohalikul tasandil. meil oleks väga hea meel, kui me saaksime seda tööd jätkata ja me oleme valmis seda koostööd jätkama, veel kord palju õnne, nüüd aga käärigem käised üles ja hakakem veelgi rohkem toetama kohalikku demokraatiat. aitäh! järgmisena Birgit Honee lugupeetud presidendid, lugupeetud daamid ja härrad. liitun nende õnnesoovidega kakskümmend viis aastat regioonide komiteed ja kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressi. see on veerand sajandit edukat koostööd, kus kohalikud omavalitsused on aidanud äh, teha koostööd kasvavas Euroopas see tegemist on panusega, mis läheb Euroopa Liidust äh, kaugemale. minu kodupiirkond Alam-Saksi liidumaa on esindatud aktiivselt äh, mõlemas organis ja meil on väga hea meel, et regioonide komitee ja kohalike piirkondlike omavalitsuste kongressi koostööd suurendatakse veelgi, selleks et rohkem tugevdada kohalikku demokraatiat. kasutagem seda juubelit ära ka selleks, et mõelda järgmise kahekümne viie aasta peale minu arvates on siin neli küsimust, mis on väga tähtsad. esiteks, edukas ühtekuuluvuspoliitika on vundamendiks Euroopa edasisele edukale kokkukasvamisele teiseks, suured kliimakaitse eesmärgid koos jätkusuutliku tööstuspoliitikaga, mis viivad Euroopa Liitu edasi ja kus äh, kohalikud omavalitsused ja linnad mängivad tähtsat rolli. tugevdatud sotsiaalne sammas Euroopa Liidus, mille aitas välja töötada ka regioonide komitee, ka see on eeli, eeldus tagamaks äh, äh, kokkuhoidmist ja demokraatlikku ühiskonda. nelja neljandaks, regioonide komitee, mis Euroopa Liidu institutsioonide hulgas peaks olema veelgi paremini kaasatud õigusloomelisse tsüklisse. kallid daamid ja härrad, regioonide komitee toob piirkonnad ja linnad Euroopa Liitu ja Euroopa meile koju kätte just sellepärast on mul väga hea meel regioonide komitee algatuse üle eh, mitmetasandilise valitsemise tagamise kohta Euroopa Liidul. ja samal ajal toetan ma ka väga seda, et eh, dialoogi kodanikega üritatakse nüüd välja töötada alaliseks meetmeks. see teeniks kohalikku ja piirkondlikku demokraatiat ja seda, et meil on võimalik Euroopale lähemale viia. aitäh! suur aitäh, annan nüüd sõna Pietro Fassinole, palun. aitäh, president. mina soovin tänada härra Lambertsit ja härra Knappet selle eest, et see üritus on korraldatud ning et olete kokku kutsunud meie kahe organisatsiooni liikmed. kui kodanikud tahavad äh, oma muresid kurta, pöördutakse kõigepealt kohalike omavalitsuste poole. kohalikud omavalitsused on äh, esimene lüli selles ahelas, mis ühendab kodanikke institutsioonidega me tahame kõik elada puhastes linnades, kus oleks puhast õhku, puhas keskkond, ja selle jaoks on vaja need, kes linna valitsevad, panna vastutama nende küsimuste eest. kui äh, kodanikud vajavad abi, siis pöörduvad nad ikka kohalike omavalitsuste poole. me näeme, et inimesed soovivad äh, korralikku taristut, nad soovivad puhast keskkonda ja tegelikult ei ole ühtegi sellist tähtsat äh, küsimust kodanikele, kuhu ei oleks kaasatud äh, kohalik omavalitsus. ka rändepoliitika, mis võetakse vastu Euroopa tasandil, seda rakendatakse kohalikul tasandil. kui inimesed tunnevad ennast äh, ebaturvaliselt, siis pöörduvad nad politsei poole, aga nüüd me näeme, kuidas äh, palutakse kohalikel omavalitsustel jällegi tagada inimeste turvalisus. ma rõhutan, kohalikud omavalitsused peavad äh, olema võimelised äh, vastama kodanike ootustele ning kohalikud omavalitsused on see ülioluline lü-, lüli kodanike ja poliitiku, poliitika vahel, kodanike ja institutsioonide vahel kui inimesed näevad äh, institutsioone või Euroopa tasandit vaenulikuna, siis on kohalikud omavalitsused äh, just need, kes peavad taastama selle usalduse institutsioonide ja demokraatia vastu. ainult tänu kohalikele omavalitsustele püsib demokraatia tugevana ja just seetõttu on tähtis, et me tähistame kahekümne viiendat aastapäeva regioonide komitees. no uh... suur tänu, järgmiseks annan sõna härra Anthony Buchananile, palun. suur tänu, president ning suur tänu ka mõlemale organisatsioonile, mina olen Don Buchanan, esindan ühte Šotimaa kohalikku omavalitsust ja oleme üks kahest, kelle esindaja on nii kongressis kui regioonide komitees seetõttu olen mina näinud, kuidas sarnanevad ja erinevad need mõlemad organisatsioonid. mina ja minu Šoti kolleegid oleme olnud mõlemas institutsioonis raportööriks, näiteks äh, härra McGregor oli väga tähtsa raporti raportöör mõned aastad tagasi, kus kaardistati muudatusi kohalikes omavalitsustes Euroopas ning kongress on just lõpetanud äh, raporti kongressi fiskaalautonoomia kohta ja mina olen olnud regioonide komitee raportöör nii merendus- kui põllumajandusküsimustes ning olen esindanud kongressi ÜRO äh, tippkohtumisel ning äh, ka vähemuste õigusi puudutaval äh, kongressi konverentsil. seetõttu, kui peaks Brexit aset leidma, soovime me jätkata koostööd nii kongressiga kui kongressis ning soovime luua ka Brexiti järgse regioonide komitee Ühendkuningriigi kontaktrühma, mis aitaks kohalikke kogukondi ning jätkaks seda tööd nii Euroopa Liiduga koos kui ka Euroopaga laiemalt, aitäh! suur aitäh! järgmiseks härra Kolt, palun. suur tänu. Äh, suur tänu, austatud härrad presidendid. Euroopa demokraatia ja maailma demokraatia on haige, igal pool on näha, kuidas paremäärmus, vasakäärmus, populistid tõstavad pead. sellel on mitmeid põhjuseid mul ei ole lihtsalt aega sellest kõigest rääkida, aga mul on kindlad veendumused, nimelt kodanike häält kuulatakse kohalike omavalitsuste kaudu ja seal kaitstakse meie vabadusi, vabaduse, vabaduse nimel peame me pidevalt võitlema. demokraatiat ei looda ülevalt alla, vaid alt üles ja sellepärast on kohaliku tasandi äh, äh, võimuorganid oluliselt täht-, äh, oluliselt selleks, et kaitsta demokraatiat tähtis on ka see, et meie kaks organisatsiooni üksteist täiendaksime, täna tähistame Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressi kahekümne viiendat aastapäeva. meil on kõige kaunim poliitiline mandaat, sest see võimaldab meil otsekontaktis olla kodanikega, võimaldab meil mõjutada oma regiooni, oma kodukoha, oma kodulinna arengut. kohaliku demokraatia demokraatia äh, tähtsus on kõige olulisem. me peame pidevalt oma valitsustele meenutama, kui nad äh, sageli lasevad ennast äh, ahvatleda tsentraliseerimise mõtetest, et see pole õige. ja ma tervitan seda et kõik me siin oleme pühendunud kohalikule tasandile, kohaliku tasandi õiguste kaitsmisele, aga me peame veelgi oma organisatsioonide võimu suurendama, jõudu suurendama, et see, see kontakt oleks tõesti reaalne, et ähm, meie pädevusi tõesti austataks, meie töö ei ole sugugi lõppenud, tänan. suur aitäh! La parole est maintenant à David ja nüüd David Simmons, palun. Thank you, president. Uh, it's possibly an express. aitäh, president me näeme siin kohalike omavalitsuste tõhusust uh, selles, et mitmed meid on, meist täna siin on mõlema organisatsiooni liikmed ning ECR fraktsiooni nimel soovin ma jagada seda, kuivõrd tervitame seda, selle aastapäeva tehis, tähistamist. me teame, kui oluline on meie ühiskonna jaoks õigusriiklus ja demokraatia ning just nii, nagu peetakse tähtsaks regioonide komitees demokraatlikke põhimõtteid, esindab ka Euroopa Nõukogu ja Kongress õigusriikluse põhimõtet mina juhiksin tähelepanu sellele, mida me oleme võitnud sellest, et need kaks institutsiooni parimaid tavasid jagavad. olgugi, et meie roll on erinev, on äh, ametisse valitud liikmete roll mõtete ja ideede jagamisel seoses tänaste väljakutsetega hindamatu ning minu arust on see üks kõige tähtsamaid elemente selles, äh, kuidas me tuleme kokku Äh, mitte ainult siin Euroopa Liidus, vaid kõigis Euroopa riikides. lõpetuseks juhin tähelepanu kahele kõige tähtsamale punktile minu arust, esiteks see, kui tähtis on praeguses poliitilises kliimas see, et me julgustaksime endiselt äh, pidama kinni, hindama tõde ja pidama kinni korrektsetest menetlustest poliitikas, see on nii Euroopas nii kui ka Ühendkuningriigis, me peame siin eeskuju näitama poliitikutena. me peame ka tagama seda tehes, et äh, me looksime ja jätkaksime kontakti valijatega, et nemad näeksid, et meie oleme huvitatud nende äh, käekäigu parandamisest ja oleme huvitatud ka nende probleemide lahendamist. teiseks, me peame tagama, et me oleme teadlikud oma prioriteetidest, tean, et kolleegid siin saalis tunnevad muret äh, olukorra üle just äh, Ida-Euroopas seoses valimistega ning ma soovin, et ka tulevikus äh, saaksime koos töötada demokraatia nimel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 Uh, me esindame siin erinevaid organisatsioone, erinevaid riike, aga samal ajal oleme meie kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hääl Euroopa Nõukogus ja meie hääl kõlab ka Euroopa Liidu institutsioonide kojas ning ka mujal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 põhimõttest ei peeta kinni ja seda Vene Föderatsiooni väljapressimise pärast. Звучит украинская мова. Це хороша перспектива для України. It's very symbolic that on sümboolse tähtsusega see, et ukraina keel kõlab täna siin, see on meie jaoks suureks lootuseks. demokraatia, svoboda ja printsiibi Euroopa harti missevo samoridovanja. Довіра до наших інституцій не має ставитись під сумнів за будь-яких умов. Дякую me peame olema ühtsed demokraatia, vabaduse, Euroopa äh, kohalike omavalitsuste harta põhimõtete kaitsmisel. ei tohi kõhkluse alla seada riikideüleseid organisatsioone, aitäh. suur tänu, järgmiseks tänan sõna proua Borrellile. Like suur tänu ma tahaksin regioonide komitee ja Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressi äh, õnnitleda nende aastapäeva puhul, kahekümne viie aasta jooksul on mõlemad institutsioonid olnud oluliseks tööriistaks kohaliku ja piirkondliku tasandi demokraatia kaitsmisel. me kaitseme alati see demokraatiat Kataloonia pooldab föderaalset Euroopat, sest äh, meie arvame, et see on ainus võimalus kodanike elu äh, parandada. Äh, föderaalne ülesehitus võimaldab seda, et mitte äh, võimu jagatakse nii äh, Euroopa tasandil kui ka kohalikul tasandil. me toetame Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ja väärtusi ja kavatseme koostööd teha mõlema äh, tänase juubilariga selleks, et toetada mitmekesisust ja demokraatiat Euroopa territooriumil. tänan. suur tänu järgmiseks härra Peeter Florian Schütz. lugupeetud presidendid kallid kolleegid. täna on ilus päev, täna tähistame me juubelit ja tegemist on tõelise Euroopa juubel. tõeline Euroopa on meil kohalikul tasandil kohapeal ja tõeline Euroopa on inimõigustest kantud Euroopa ja sellepärast on mul väga hea meel, et siia on kokku tulnud siis regioonide komitee ja kohalike piirkondlike omavalitsuste kongress, mis võitlevad inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetest. ma arvan, et selle üle võime me olla uhked ja viimasel kahekümne viie aasta jooksul oleme me tõesti väga edukalt näidanud, et me saame seda tööd teha ja olen veendunud, et jätkame seda tööd järgmise kahekümne viie aasta jooksul. minu kodulinn Viin on inimõiguste linn ja just sellepärast mõlema äh, organisatsiooni koostöö tulevikus on nii tähtis, me tugevdame Euroopat ja Euroopa tugevdab piirkondi ja selle üle võime me olla uhked. suur tänu ja nüüd annan sõna kolleeg Kalle Puikile. Muchas gracias a los eh, dos presidentes eh, y en primer lugar también agradecer especialmente todo el trabajo que se aitäh, kõigepealt ma soovin tänada teid kogu tehtud töö eest. me näeme, et regioonide komitee roll on suurenenud, seda tuntakse rohkem, on suurenenud ka piirkondade roll Euroopa Liidu otsuste langetamise protsessis ma tahaksin rõhutada, et piirkonnad ja kondlikud ja kohalikud omavalitsused on need, mis, mille millele, mida kodanikud usaldavad kõige rohkem, on aga vaja, et ka kõik teised institutsioonid kuulaksid rohkem, mida on regioonide komiteel rahvaesindaja, kohaliku tasandi esindajana öelda. samamoodi äh, viime just meie Euroopat ka kodanikeni ning seda dialoog, dialoogi tuleb jätkata peame toetama õigusriiklust, demokraatiat ja lähimuspõhimõtet. Need on väga tähtsad põhimõtted ja me näeme, et meil kohalikul tasandil on suur roll Euroopa poliitika rakendamisel, eriti just sotsiaal, sotsiaalsfääris. suur tänu ja viimasena saab sõna Maik Antoni. härra president seitsmekümne viies, kahekümne viies aastapäev on äh, tõesti silmapaistvad äh, organisatsioonil, mis loodi pärast teist maailmasõda, mis aitas muuta Euroopat demokraatlikumaks. mul on viimastel aastatel olnud olla au äh, aidata kaasa ka Ukraina demokraatlikumaks muutumise teel. koos teiste kolleegidega regioonide komiteest olime ka seal revolutsiooni ajal, olime seal hiljem Äh, suhtlesime Ukraina kohalike omavalitsuste, linnavalitsustega, kes on soovinud Ukrainat ju-, Ukrainat juhtida demokraatlikumaks muutumise teel. me oleme näinud, kui oluline on Euroopa Liidu regioonide komitee rakkerühm äh, selles nüüd äh, räägiksin sellest, mil, millest rääkis Ukraina esindaja hiljem, hiljaaegne otsus Euroopa komisjonis äh, taastada äh, Vene Föderatsiooni esindajate õigused, äh, mis peatati pärast Krimmis toimunud ja demokraatia õõnestamist erinevate tegevuste kaudu, mida me oleme näinud Vene Föderatsiooni poolt, see otsus iseenesest juba õõnestab Euroopa Nõukogu moraalset äh, seisundit ning õõnestab seda väga head tööd, mida meie oleme teinud. see on häbiväärne, et just täna äh, kahekümne viiendal aastapäeva eel äh, need sündmused toimusid regioonide komitee peab äh, jätkama tööd äh, Ukraina inimestega Ukraina demokraatlikumaks muutmisel, aitäh! suur tänu kõikidele sõjaväetajatele ja annan nüüd sõna Andres Krappele, kes siis saab komand-, kommenteerida ja kokku võtta selle, mida kuulsite. palun! <clears throat> suur tänu! väga palju küsimusi, mis tõstatati selle debati käigus, näitavad, et äh, omavalitsuste hartat toetatakse väga-väga tugevalt kõik Euroopa Liidu äh, liikmed on selle hardale alla kirjutanud ja see on eriti selge siis, kui räägitakse vajadusest ametlike konsultatsiooniprotsesside järele keskvalitsuste ja kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel seoses neid puudutavate küsimustega mitte ainult majandusküsimustega seoses, vaid ka seoses nende probleemidega, mis või eh, puudutavad näiteks nende oma ülesannete täitmist, eh, mida kodanikud neilt ootavad. see on see põhiküsimus. seda on näha ka meie seiretegevuse põhjal eh, ja me näeme ka, et asjad liiguvad vales suunas. liikmesriikide valitsused võtavad järjest rohkem otsuseid siis, kui nad isegi teavad, et nad tegelikult rikuvad seda kokkulepet, eh, mis toetab eh, piirkondlikku ja kohalikku demokraatiat. regioonide komiteega arutelu eh, suhete üle keskvalitsustega ei ole sugugi juhuslik, siinkohal mainiti ka hartat, ma tean, me oleme eh, regioonide komitee külalised, aga eh, me peame olema ka üksmeeles ja ühte jalga käima, kui me viime ellu seda hardat, millele kõik siin äh, olijad on alla kirjutanud. meie demograafiline situatsioon äh, Euroopas teeb äh, meile muret, rändeolukord teeb meile muret ja kui te näete, vaatate Euroopat, siis Euroopa elanikkond vananeb järjest positiivne on muidugi see, et me elame kauem, et me elame tervemat elu, aga ja, ja oleme jõukamad, aga see kõik paneb suure koormuse piirkondadele ja kohalikele omavalitsustele, kes just vastutavad niisuguste arengute eest ja nüüd eh, regioonide komitee ja kongressi eh, ees seisab veel üks kasvav probleem, korruptsioon. mida see tähendab, see on meie ühiskonna reostumine, see on usaldamatus kodanike ja nende valitud juhtide vahel kõikidel tasanditel. me peame intensiivistama võitlust kon-, korruptsiooni vastu kõikides organisatsioonides. tahaksin ka nimetada siin äh, seda, mis puudutab ohtu äh, valitud rahvaesindajatele ja seda on näha igal pool, kogu Euroopas mitte, äh, ma ei räägi mitte ainult äh, ohtu, mis tuleneb kodanike poolt, vaid äh, ra-, valitud poliitikuid ohustavad ka kurjategijad ja mõned teised poliitikud. ja see on ka üks põhjusi, miks inimesed enam kandideerida ei soovi, miks nad ei taha vastutavale ametikohale ja see on see tunne, mis praegu valitseb ja sellepärast peame omavahel koostööd tegema selles küsimuses. samuti on äh, sugude õiguste küsimus väga oluline. Euroopa Nõukogus äh, räägitakse praegu sellest, mis on alaesindatud sugu, me tahaksime, et meil oleks sooline võrdõiguslikkus eh, eh, tagatud, see kindlasti eh, tagaks ka meie institutsioonide töö kvaliteedi, kui see kajastub meie liikmete staatuses ja nüüd kongressi poolt oleme me avatud tulevikule äh, soovime järgmise kahekümne viie aasta jooksul järjest tihendada koostööd kahe institutsiooni vahel. siit on näha täna, et me täiendame üksteist ja härra president, võin teile kinnitada, Euroopa Nõukogu poolt oleme valmis jätkama. ning lõpuks, me ei ole kongressis sugugi õnnelikud selle üle, mis praegu Euroopa Nõukogus toimub Äh, nimelt äh, seoses äh, esindatusega, riikide esindatusega ja nende otsustega, mis vastu võeti ma usun, et paljud kolleegid arvavad, et see õõnestab sellise institutsiooni autoriteeti, mis kaitseb demokraatiat, õigusriiki ja ma võin teile kinnitada, et meie oma kongressis jätkame diskussioone nii sõpradega kui ka kolleegidega, äh, dialoogi, peame dialoogi Venela, Venemaal, Ukrainas, et olukord laheneks. suur aitäh äh, selle kokkuvõtte eest, äh, mis näitab märke edasisest koostööst, Ehm, ehm, me saame siin seda aastapäeva veel tähistada Jacques Delors'i ehm, hoones, see on regioonide komitee hoones, saalis viiskümmend kaks, saame veel tähistada seda aastapäeva ja saame rääkida ka detsentraliseerimisest, selle tasemest Euroopas, aga enne seda ma arvan, et kõik peame jõudu koguma ja natuke end kosutama ja palun siis teid minna nii kiirelt kui võimalik teisele korrusele aatriumisse, kus on valmis pandud lõuna ja eh, mida rohkem me siin räägime, seda vähem saame süüa, ärge unustage seda ja eh, suur tänu kõigile, kes istungil osalesid, eh, kohtume peatselt, loodame, et te tulete arvukalt ja soovin teile ka muidugi head suvepuhkust, meie lõpuspurt regioonide komitee mandaadi järgi toimub oktoobrist detsembrini ja loodetavasti Euroopa probleemid lahenevad suvel iseenesest, tänan!